ja me oleme sunnitud alustama täpselt. kas te üldse kuulete mind? Gott, geht's jetzt nicht los? Haben wir das liebe Kolleginnen, liebe lugupeetud kolleegid, daamid ja härrad. tere tulemast kõigile, kes on tulnud ametlikule kuulamisele, mille käigus küsitletakse volinikukandidaati, kes asub tööle digitaalarengu komisjoni asjades. tere tulemast, proua Kroes. tööstuskomisjoni ma soovin tervitada ka kultuurikomisjoni liikmeid, kes siin viibivad ning äh, siseturukomisjoni ja õigusasjade komisjoni esindajaid. hiljem tuleb meie juurde ehk veel ka teiste komisjonide esindajaid, kes teevad meiega koostööd ja kes võib-olla soovivad teie käest midagi küsida ma soovin veel kord tutvustada meie menetluskorda, millega enamik meist on juba tuttavad. kõigepealt eh, saab eh, proua Kroes sõna kümneks minutiks, siis on eh, liikmetel võimalik esitada küsimusi ja see toimub nii, et küsimus kestab ühe minuti, vastus kaks minutit, lisaküsimus pool minutit ja seejärel on volinikukandidaadil võimalik veel pooleteist minuti jooksul võimalik vastata lisaküsimusele. ja sellest ajast tuleb kahjuks väga rangelt kinni pidada kui see nii ei ole, nihkub ajakava ja siis ei saa sõna need kolleegid, kes on kõnepidajate nimekirja lõpus, kuid see ei ole nende suhtes aus. seetõttu palun teil väga rangelt kinni pidada oma kõneajast. kui te seda ei tee, siis äh, sulgen ma teie mikrofoni või katkestan teid ähm, kellaga nii palju siis sissejuhatavaid märkusi. ja me kõik oleme varem kuulamisel osalenud ja seetõttu tegelikult kuulamise formaadiga hästi tuttavad. tundub küll, et praegu ei ole siin väga palju inimesi, kuid ilmselt on teised teistel kuulamistel, nii et nüüd annan ma sõna proua volinikukandidaat Kroesile, et ta saaks pidada sissejuhatava kõne kõik on saanud kätte ka proua volinikukandidaadi kirjalikud vastused ja nüüd siis on teil sõna, me ootame huviga teie avalauseid. Uh, suur tänu, härra esimees ja suur tänu, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, selle võimaluse eest tutvustada teile minu mõtteid ja tutvustada teile uh, tutvustada neid mõtteid äh, paljudele eurooplastele, kes äh, internetis äh, praegu seda kuulamist jälgivad. meie interneti otseülekanded on väga heaks sümboliks selle kohta, kuidas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on saanud osaks nii paljude Euroopa kodanike igapäevaelust informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia, seda kasutab iga eurooplane iga päev. infotehnoloogia on majanduskasvu, tööhõive, arengute aluseks, infotehnoloogia parandab meie elukvaliteeti ja ühendab meie kogukondi. teisisõnu, informatsiooni- kommunikatsioonitehnoloogia aitab parandada meie igapäevaelu ja muuta meid jõukamateks. digitaalarengu päevakord peaks kõike seda maksimaalselt aitama meil ära kasutada ja kui teie mind toetate, kui teie kinnitate mind volinikuametisse, siis äh, mina olen äh, valmis töötama selle nimel, et äh, tagada, et kõik need kasutegerid oleksid tagatud üle kogu Euroopa poliitika spektrumi. Euroopa saavutuste nimekirjas on mitmed infotehnoloogiaalased saavutused, aga ausalt öelda, eks me saame asju teha ka paremini me ei saa siin lubada endale üleolevat seisukohta, üleolevat suhtumist, otse vastupidi, meil on vaja sellist mõtlemist, mis tervitab uute turgude loomist ja, ja elamisviise. selleks, et sellist lähenemist toetada, peame me investeerima nutikalt, et tugevdada oma tugevaid külgi ja luua sobivad tingimused digitaalse majanduse õitsenguks Euroopas ja kui mind kinnitatakse teie poolt äh, digitaalarengu volinikuks, siis äh, minu eesmärgiks saab olla luua selline keskkond, äh, kus uued Nokiad, uued Skype'id, uued GSM-standardid võivad Euroopas õitsele puhkeda. kui meil on õige ambitsioonikas päevakord ja kui me suudame selle paika saada praegu, siis aitame me kaasa terve põlvkonna uute töökohtade loomisele ja majanduskasvu loomisele Euroopas. meil on mitmeid äh, aluseid, millele meil tuleb see päevakord üles ehitada, kõigepealt äh, teadusuuringud ja innovatsioon, me peame tõeliselt pühenduma teadusuuringutele ja innovatsioonile. umbes üks koma seitse miljardit eurot aastat on ette nähtud ühenduse teadusuuringute ja arengu eelarvesse. Äh, ja see on üsna suur summa. see on mõeldud informatsioonitehnoloogiale. aga vaadakem asju perspektiivis. see on väiksem kui Google'i iga-aastane teadusuuringute ja arengu eelarve, nii et me ei saa sellest rahast mitte ühtegi eurosenti kulutada ilmaasjata see raha tuleb kulutada teadusuuringutele ja arengule, mis ilma nende, selle rahata aset ei leiaks. ja me peame võimendama seda raha nii palju kui vähegi võimalik liikmesriikide ja erasektori rahadega. me peame kasutama ära oma teadlaste annet, talenti selleks, et luua innovatsiooni ökosüsteem, kus Euroopa Liidu infotehnoloogia kompa-, ettevõtted, ükskõik kui suured nad ka ei oleks, suudaksid toota maailma tasemel tooteid. mina suhtun sellesse ülesandesse pragmaatiliselt, me võime kasutada oma traditsioonilisi vahendeid, instrumente, raamprogramme näiteks, aga samas me võime kasutada ka erinevaid erasektori ja riigisektori partnerlusi või siis äh, Äh, kommertseelseid hankeprojekte. ükskõik, milliseid vahendeid me ka ei kasutaks, igal juhul peaks meie eesmärgiks äh, olema tehnoloogiad, mis tõesti meie elu parandavad, nagu näiteks tehnoloogiad, mis võimaldavad vanematel eurooplastel äh, sõltumatult oma elusid elada ja tehnoloogiad, mis aitavad meil vähendada tervishoiukulusid Taani saavutused selles valdkonnas on vägagi muljetavaldavad. New York Timesis oli suurepärane artikkel selle kohta, mis näitas, et Taani on liidri rolli enda kätte haaranud ja jõudnud ka Ameerika Ühendriikidest päris kaugele ette. meil on vaja võrgustikke, mis ühendavad inimesi ja äriettevõtteid kiiremini, innovatiivsemalt. meil on vaja tehnoloogiaid, mis muudavad transpordi roheliseks, rohelisemaks ja, ja ohutumaks. siis teiseks alustalaks on infrastruktuur ettevõtted ja äri ja inimesed tahavad ja vajavad olla ühenduses omavahel ükskõik kus ja ükskõik millal. ja selleks, et see saaks võimalikuks, tuleb meil investeerida tihedatesse avatud kiiretesse lairibaühendustesse ja võrgustistesse, võrg, võrgustikesse ja traadita aplikatsioonidesse, mis kasutavad kogu raadiospektrit väga tõhusalt. selleks on meil vaja õigeid stimuleeringuid läbi erasektori investeeringute, ilma selleta, et me monopoliseeriksime oma võrgustikud, meil on vaja ka sihtotstarbelisi riiklikke investeeringuid, mis turu toimimist parandaksid. sellise infrastruktuuri puhul on meil vaja konkurentsivõimelisi turgusid, nii et kommunikatsiooniteenused oleksid kätte kättesaadavad õiglase hinnaga. ja kolmandaks alustalaks oleks usaldus ja julgeolek informatsiooni kommunikatsioonitehnoloogiat peab saama usaldada. kui eurooplased kardavad oma eraelu puutumatuse pärast, kui nad tunnevad muret pettuse pärast või tunnevad äh, muret selle pärast, et nende lapsed võivad sattuda ohtu, siis informatsiooni äh, kommunikatsioonitehnoloogia ei saa areneda me peame äh, saama ka usaldada avalikku äh, aruandluskohustust ja interneti juhtimise äh, pädevust. ja no neljas alustala oleks juurdepääs ja oskused selleks, et olla konkurentsivõimelised, on vaja ettevõtetel ja, ja inimestel juurdepääsu ja oskusi ja informatsiooni kom-, kommunikatsioonitehnoloogiate kasutusele kui inimesi ei, ei ole, siis äh, ei ole ka informatsiooni kommunik-, kommunikatsioonitehnoloogiaid. me peame looma võrgustikke ja vahendeid äh, selleks, et äh, ka vanemad ja teised halvemas olukorras olevad eurooplased saaksid kasutada informatsioonitehnoloogiat. viies alustala. digitaalne ühiskond sõltub avatud standarditest ja koostoimimisvõimest. seda meeles pidades peaksid avalikud organisatsioonid kinni pidama oma sõnadest, kui nad ei kasuta avatud standardeid, siis miks inimesed peaksid avatud standarditest äh, lugu pidama? ma kannan hoolt, et äh, selline avatus äh, saab olema meie eesmärgiks alates kohalikest omavalitsustest kuni Euroopa Liidu institutsioonideni. kui avalikud andmed ei ole jällegi ühte sobivad, siis kuidas need saavad olla meile kasulikud? mina kavatsen töötada selle nimel, et kuidas saab arendada informatsiooni-kommunikatsioonistandardeid Euroopas äh, uuel moel. ja siis äh, online ühtne turg. meie Euroopa online turg on äh, nagu lapitekk, mis koosneb erinevatest liikmesriikide lapikestest ja erinevates liikmesriikides on erinevad õigusraamistikud, erinevad standardid ja kõik see tekitab pahameelt äh, tarbijatele ja raskusi äriettevõtetele. ma luban teile, kui teie mind ametisse kinnitate, et ma teen teiega koostööd, teen koostööd liikmesriikidega ja oma kolleegidega komisjonis selleks, et luua tõeline ühtne online-turg toodete jaoks, nii kommerts- kui kultuurisisuga ja ka teenuste jaoks ja see saab olema turg, mille sarnast pole kunagi olnud komisjoni digitaalne päevakord loomulikult kasutab ka ära Euroopa Parlamendi kaks tuhat viisteist punkt EU raportit, mille koostas proua Del Castillo. ja ma arvan, et te olete nõus, et need alustalad, mida ma teile mainisin, on ainult tööriistad, tööriistad, millega saavutada oma eesmärke. ükskõik, kas me teeme seda, siis seda läbi projektide nagu Europeana, mis hoiavad alles meie ajaloo, või äh, või äh, siis aitavad meil digitaalset lõhet ülendada, igal juhul äh, on meie eesmärk üks ja seesama, Euro-, Euroopa tasandi lahendid äh, võimaldavad meile paremaid lahendusi igapäevaelus ja jõukust kõigi Euroopa kodanike jaoks. kuidas ma neid ideid siis kavatsen praktikas ellu viia? Euroopa Parlament Euroopa Parlamendil oli suur roll viimase telekomi paketi rolli äh, kinnitamisel ja ka audiovisuaalse ja meediadirektiivi kinnitamisel. Teie roll oli suur, te tegite ära suure töö. me peame nüüd kinnitama äh, Ehm, me peame nüüd tagama selle, et mm, nagu näiteks mitmeaastane spektrumi programmeerimine ja muud head tavad saaksid ka praktikas ellu viia, viidud. selleks on meil vaja liikmesriikide toetust ja ka meil on vaja ka seda, et me reageeriksime karmilt kõigi nende suhtes, kes eh, rikuvad Euroopa Liidu õigust. meil on vaja ka ellujuurutamise tähtaegu ma kavatsen koostööd teha nii tööstuse esindajatega kui ka teiste osapooltega selleks, eh, et kõikidega ühiselt äh, leppida kokku digitaalse päevakorra elluviimise põhimõtted, me pea-, me kõik võidame sellest, äh, sellepärast et ainult sellisel moel saavutame parimaid tulemusi. aga ma kinnitan teile, et kui me sel moel ei jõua lahendusteni, siis äh, peavad avalikud ja riiklikud organid vastutuse enda peale võtma, et me oma ühised eesmärgid siiski saavutaksime ja lõpetuseks tahaksin ma mainida äh, asjaolu, mis äh, paneb mind eriti suurt huvi tundma oma portfelli vastu. ma olen vaimustuses äh, sellest võimalusest tegeleda digitaalse päevakorra, digitaalse arenguga. olles konkurentsivolinik, on mul häid kogemusi sellega, et ma olen saanud inimesi ühendada ja, ja mul on mitmeid saavutusi, äh, alati ei ole ma mitte sõit, sõpru võitnud oma töös, aga inimesed teavad, et ma olen otsekohene, minu tegevus on läbipaistv ja et äh, ma kaitsen Euroopa kodanike huve. inimeste ühendamine, asjade saavutamine konkreetselt, äh, ühtesobivus, avatud standardid, tarbija valik, Äh, lairibavõrgustikud, äh, ringhääling, online-turud, kõikides nendes valdkondades on õnnestunud mul saavutada edusamme, millest saavad kasu nii äriettevõtted kui äh, kodanikud, seda selles portfellis, mille eest ma praegu veel vastutan. luues uusi ideid seoses ellurakendamisega, olen ma teile näidanud, et ma tulen kõigega toime ehm, nende kogemustega ja oma visiooniga seoses digitaalse tulevikuga kuulan ma huviga teie nõuandeid äh, ja loodan, et te toetate mind äh, ning me saame tulevikus tegema väga tihedat koostööd, aitäh! palju tänu ning äh, esimese küsimuse esitamise õigus on proua Castillo Vera no aitäh, härra esimees, austatud proua Kross, austatud volinikukandidaat, oma fraktsiooni nimel tahaksin teile öelda tere tulemast tänasele kuulamisele. president Barroso, nagu te teate, te ütlesite seda isegi, on oma poliitilises programmis välja öelnud, et Euroopa digitaalsel arengul on kolm eesmärki. kõigepealt ühtse, avatud, konkurentsivõimelise digitaalse kuru, turu väljakujundamine, investeeringute Äh, suurendamine selleks, et parandada juurdepääsu internetile ning digitaalsest lõhest ülesaamine. loomulikult parlament ja meie komisjon kavatseb kõiki neid teemasid siin arutada ja ka arutada vastavaid äh, raporteid. digitaalse majanduse sujuv edasiarendamine on äh, kesksel kohal äh, selleks, et saavutada kogu Euroopa majanduse edasiareng. aga nii, nagu me kõik väga hästi teame, siis arenguruumi on meil siin veel väga palju, enne kui meil on tõesti kujunenud tõeline ühtne digitaalne turg digitaalsetele teenustele Euroopas. hetkel vaid seitse protsenti Äh, internetitehingutest äh, on ähm, oma iseloomult piiriülesed vaid seitse protsenti. Te mainisite erinevaid meetmeid, aga palun äh, olge rohkem täpsemad, millised on konkreetsemalt teie prioriteedid, mida te kavand-, kavatsete oma ametiajas oleku jooksul ellu rakendada? palun vastake. Mr Chair um,, the honourable austatud esimees, austatud parlamendiliige, puudutas just seda valdkonda, mis on väga prioriteetne mitte ainult president Barrosole, vaid ma võin kinnitada teile, et me kõik kavatseme tegeleda uues komisjonis selle teemaga. rääkides digitaalsest arengust, siis lubage mul välja öelda mõningad aspektid, enne kui ma jõuan prioriteetide juurde Äh, ma sain teie küsimusest väga hästi aru. kui me räägime digitaalsest arengust, siis äh, see ei ole eesmärk iseenesest, vaid vahend selleks, et lõppkokkuvõtteks ähm, saavutada läbimurre Euroopas. kommunikatsioonitehnoloogiad äh, aitavad parandada inimeste igapäevaelu. me räägime siin kodanikest ja ettevõtetest, töökohtade juurde loomisest, elukvaliteedist ja nii edasi ja nii edasi, siin on prioriteete mitmeid. igal juhul on meil vaja tõelist äh, digitaalset ühtset turgu. ja siin ma räägin äh, loomingulisest infosisust internetis, selleks meil tõesti on äh, vaja seda ühtset turgu, seda luua ja see, mida ma tegin oma eelmises ametis, oli nimelt just kokku tuua. ma usun, et see teave on teil ka olemas ähm, digitaalse ähm, internetipõhise turu kohta. oli tõesti edendada seda aspekti, tuues kokku erinevad osapooled äh, tavaliselt saadakse sellistel puhkudel kokku kohtusaalis, aga meie tõesti suutsime astuda sammu edasi õiges suunas ja tuua osapooled kokku ja meil on olemas ka dokument äh, Euroopa digitaalse äh, ühtse turu digitaalse infosisu kohta ja ma usun, et, et te olete kursis selle algatusega. see on avatud avalikule mm, arutelule, konsultatsioonile ja see, mis puudutab territoriaalseid äh, piiranguid loomingulis-, loomingulise infosisu piirangute kohta, siis meil on vaja Äh, leida paremat äh, sisu kindlasti ja teisalt pöörata tähelepanu ka äh, autorite omandiõigusele, niisiis koos Michel Barnier'ga kavatsen just tegeleda nende prioriteetidega ja mitte rääkida ainult lihtsalt üldiselt. aitäh, aitäh! lisaküsimus osa regulatiivsest raamistikust eh, kujutab endast ex ante elektrooniliste tehingute kõrvalejätmine selleks, et konkurentsiseadust ei rikutaks. kas te usute, et kommunikatsiooniturg, mis on olnud viimastel aastatel paljuski väga konkurentsivõimeline ja võttes arvesse teie tegevust konkurentsivolinikuna, siis kuidas teie nii-öelda järk-järgult ex-ante regulatsiooni kavatsete kõrvale jätta ja kas selle kõrvaldamine on võimalik teie uue ametiaja lõpuks? kui ametiaeg on viis aastat, siis jah. aitäh! proua Trautmann suur aitäh teile, esinaine. proua Kroes, te teate sama hästi kui meiegi, et see sektor on majandus- ja sotsiaalelu elavdamise mootoriks Euroopas, see on kriisist ülesaamise põhiline võti mul on väga hea meel kuulda, et te kavatsete tõesti hakata Euroopa poliit-, Euroopa tasandil hakkama, hakata ajama tõelist tööstuspoliitikat, kuigi see kõlab peaaegu nagu ropp sõna. aga kuidas te saate seda teha, kuidas te tagate, et tõesti oleksid investeeringud, uued töökohad, et hakataks pakkuma innovaatilisi teenuseid, et tarbijad need ka vastu võtaksid ja nii edasi? me rääkisime eile teie kolleegiga Teie rääkisite eile kolleegiga, kellega te jagate vastutust. kuidas te kavatsete mm, koostööd teha tema peadirektoraadiga? ma tahaksin samuti teada väga konkreetsete prioriteetide mm, nimekirja. aitäh! aitäh! lugupeetud liige küsib minu käest, kas ma tõesti toetan tööstuspoliitilist lähenemisviisi? ma olen samas veendunud, et te tegelikult tunnete mind ikka natuke rohkem. Te teate, et ma olen pragmaatiline, enam rohkem hollandlane olla ei saa, kui mina olen. nii et äh, loomulikult ma tahan tulemust. nii et ma kasutan nüüd võimalust natuke selgitada. kui mm, mind kinnitatakse voliniku kohale, ja kui ma saan võimaluse teha digitaalajastu jaoks seda, mida on vaja, näiteks pidada läbirääkimisi vabaühendustega ja kõigi teistega, kes on seotud selle protsessiga, nii et nad hakkaksid investeerima, nii et ettevõtted hakkaksid investeerima uutesse infrastruktuuridesse, sest seda on vaja. Ehm, kui meie komisjonis ütleme, et lairibaühendus peab olema sada protsenti olemas, sajaprotsendiliselt kättesaadav, siis tegelikult selle tööga tuleb alustada homme sest muidu ei ole seda eesmärki ju võimalik täita. kui te seda peategi tööstuspoliitiliseks lähenemisviisiks, siis jah, ma olen teiega ühes paadis. jaa. kui nüüd tõsiselt rääkida, siis digitaalajastu see osa, ja samas see lähenemisviis, et on vaja sajaprotsendilist lairibaühendust kogu Euroopas, et see peab olema kõigile kättesaadav, siis jah, me peame püüdma seda täita kahel põhjusel. esiteks, sellega me tõstame oma konkurentsivõimet. võib-olla me liigume isegi edasi teistest, kes ju püüavad sedasama teha, kuid teiseks on see suurepärane võimalus majanduskasvu elavdada, luua uusi töökohti see investeering on midagi sellist, mida võiks kohe alustada. sellise investeeringu võiks teha järgmisel kuul. nii loodaks uusi töökohti ja suurendataks majanduskasvu, aitäh! kolleeg Trautmann. kolleeg, kas teil on lisaküsimus äh,? jah, aitäh tegelikult me ei ole veel ühes paadis, sest ei ole mulle täielikult vastanud, eriti mis puudutab innovatsiooni. aga ma tahaksin teie käest küsida selle kohta, et kodanikud ju ootavad oma poliitilistelt esindajatelt ennekõike austust nende põhiõiguste vastu. nüüd, kus me oleme läbi rääkinud telekommunikatsioonipaketi osas, siis me rääkisime ka internetiga seotud õigustest, eraelu puutumatusest, isikuandmete kaitsest, kaitsest, õigusest kaitsele ja nii edasi. kuidas, kuidas siis suhtuda nendesse õigusaktidesse, mille üle praegu peab äh, läbirääkimisi kaubanduse peadirektoraat ja millest osa võib seada löögi alla ühendusõigustikku, arvestades tehniliste nõustajate va-, piiratud vastutust? mul ei olegi väga pikalt vaja vastata, teatamaks, et põhiõigused on mulle väga südamelähedane teema, siin ei olegi midagi vaielda, loomulikult tuleb neid kaitsta, selles suhtes me oleme kindlasti ühes paadis. kui te räägite praegu aktast, võltsimisvastasest kaubanduse lepingust, akta läbirääkimistest siis ma olen seda küsimust arutanud Kaarel de Kruhtiga ning akta läbirääkimistel on konkreetne eesmärk, nagu te teate, töötada välja rahvusvaheline kaubandusleping selleks, et rahvusvahelisel äh, areenil lõpeks kaupade võltsimine, muuhulgas äh, ka ebaseadusliku sisu levitamine internetis, ka internetipõhine võltsimine. et sellega ei tegeleks ei üksikisikud ega ka kuritegelikud organisatsioonid, see on ühtlasi võitlus organiseeritud kuritegevusega. ja võttes arvesse seda ning akta läbirääkimiste praegust seisu, siis läbirääkimispartnerid on muuhulgas püüdnud tõesti rõhuda ka sellele, et järjest rohkem kasvab interneti osatähtsus ning rikutakse ka internetipõhise infosisu omanike intellektuaalomandi õigusi, kuid ei ole olemas mingeid tekste. komisjon leiab ja teisedki leiavad, et me peame nõudma rahvusvahelistelt partneritelt ennekõike samaväärset intellektuaalomandi õiguste kaitset, kui rakendab Euroopa Liit ja nagu on nõutud meie õigustikuga ma olen kindel ja Karel de Kruht äh, on samuti kindel ja toetab mind, et meile antakse sobivad tagatised. komisjon on äh, intellektuaalomandi õiguste harmoneerimisega kursis äh, ja siin ei ole meil midagi karta. meie jääme kindlaks oma seisukohale, nemad peavad nüüd tegema omapoolse sammu järgmine küsimus, proua Ekk. ja ma veel kord palun, pidage kinni kõneajast, sealhulgas ka proua Krõõs, vastasel korral ma pean pidevalt teid katkestama ja lõppkokkuvõttes tekib meil probleeme. proua Ekk, palun. aitäh, härra esimees. kõigepealt oma fraktsiooni nimel tahaksin teid tervitada siin tänasel kuulamisel, proua Kruus internet on suurepärane vahend, mille abil saavutada edu, uuendusi, loomulikult eh, igaüks eh, võib ise vabalt valida, mida nad, mida nad soovivad eh, kasutada, aga siin on ka omad piirangud ja, ja rikkumised, mõelgem kas või Google'i ja Hiina peale telekomi paketiga me näitasime Euroopas, et meil on võimalik tagada õiguskindlus äh, oma kodanikele koos äh, turgude liberaliseerimisega. kas teie olete valmis edasi arendama sellist lähenemist Euroopas ja näidata, et äh, võrgud võivad tõesti olla vabad? jah, ma väga pooldan äh, ja, ja, ja see on seisukoht, mida me jagame ja ma usun, et me jagame seda põhimõtet kõik siin, et võrkude neutraalsus on tõesti põhiküsimus. nii et see on tõesti nii-öelda minu jaoks täiesti väga südamelähedane teema ja põhimõte nii et äh, see on äh, väga oluline, komisjon peab äh, säilitama võrkude avatuse, aga on mitmeid põhjusi, miks me peaksime olema väga tähelepanelikud uute ohtude suhtes võrkude neutraalsusele, mis võivad esile kerkida erinevatest allikatest, blokeerimine või, või diskrimineerimine mobiilioperaatorite poolt erinevates liikmesriikides on üheks näiteks ja siin me peame olema väga läbipaistvad, järjepidevad oma tegevuses. ja seetõttu uued läbivaadatud telekomi reeglid täiendavalt tugevdavad läbipaistvust tarbijate jaoks ja konkurentsivõimet turu, turgudel. Te mainisite siin Hiina ja Google'i juhtumit. ma usun, et me kõik oleme ühel meelel, et tegemist on sellise juhtumiga, mis on näidanud, et eh, küberrünnakute kõige kõrgem eh, tase, kõige kõrgemal tasemel tulev küberrünnak on eh, reaalsus ja kui nii, siis antud juhtum on eriti murettekitav, kus rünnaku alla sattusid inimõiguste kaitsjad Hiinas, see on põhiõiguste nagu näiteks sõnavabaduse selge rikkumine, mille eest seisab kogu Euroopa ja, ja ka Euroopa Parlament. nii et selline juhtum näitab tõesti seda, et ei tasu iseenesestmõistetavalt võtta seda, et antud küsimustes kõik on meiega ühel meelel. proua Ekk. paljud noored inimesed tunnevad suurt muret seda liiki küsimuste, õiguslike küsimuste üle. meie erakond Rootsis, minu erakond Rootsis räägib sellest väga palju ja võib-olla Euroopa Liidu ombudsman võiks saada täiendavaid pädevusi juurde selleks, et tegeleda eraelu puutumatuse küsimustega muuhulgas ma saan teie küsimusest aru, aga ma usun, et see ei ole üks tema ülesannetest. tema on isik, kes vastutab eh, meie organisatsiooni nii-öelda eh, järelevalve eest. ja ma usun, et on eh, nii-öelda paremaid võimalusi, aga lubage mul selle asja üle järele mõelda ja siis räägime teiega ja teie kolleegidega uuesti sellest küsimusest, see on oluline teema, aga antud äh, juhtumil ombudsman ilmselt ei ole see õige lahendus probleemile. kolleeg Lamberts. suur aitäh ja sõna saab äh, härra Lambert. aitäh roheliste nimel, tere tulemast, proua Kroes! me oleme teid kuulanud ju korra varemgi, kui te saite konkurentsivolinikuks ja ootame nüüd huviga, mida te räägite meile täna. Teie järelkäijal saab olema väga palju tööd, kui ta soovib tõusta samale tasemele, mille, millel olete teie. Te rääkisite äh, ühisturuteenustest, te rääkisite avaliku sektori teenustest ning samuti ka demokraatiast, sellest, et on olemas isikuvabadus ja sõnavabadus ja et digitaalselt on see tegelikult tagatud pareminigi kui teisi andme, andmekanaleid kasutades. kui me suudame neti muuta, neti hoida erapooletuna, siis saame me teha palju head, me saame vaadata äh, kas kõigil operaatoritel tegelikult on võrdsed võimalused, praegu mitte, nii et te tegelikult praegu ei ole olemas neti erapooletust, nagu seda nimetatakse. kui me vaatame näiteks Microsofti juhtumit, siis kuidas te lahendaksite netiga seonduva erapooletuse tehnilised üksikasjad, et tagada seda erapooletust? aitäh! Sound, yes, it's I, I got your... You want me in English or... No, no, no, no. So... Yeah. Apologize. Kleine technische Probleme. Väike tehniline probleem. Alles bestens organisiert mit ganz, ganz vielen. kuid samas on kuulamine ikkagi väga hästi organiseeritud aga need minutid me arvame ajast hiljem maha, mis nüüd kulub selle tehnilise probleemi lahendamiseks. I believe that you were understanding Swedish as well. ma saan aru, et te saite minust aru, kuigi ma rääkisin rootsi keeles This is just to fill the time. <laughs> seda tegin ma lihtsalt selleks, et aega venitada. proua Kroos, kas te tegelikult mõistsite küsimust, kas te kuulsite seda või soovite selle kordamist? ma saan hakkama. Te rääkisite Microsoftist ja neti neutraalsusest, jah, ja sellest, millised tehnoloogiad seda erapooletust või selle puudumist mõjutavad, mida teie nende tehnoloogiate osas saate ette võtta? kõige tähtsam on see, et me ei lõikaks ära võimalusi teatud tehnoloogiate väljaarendamiseks või nende kasutamiseks. kõigil tehnoloogiatel peaksid olema võrdsed võimalused, näiteks kui me räägime open source tehnoloogiatest, sest muidu satume me olukorda, kus turgu valitsev ettevõte hakkab seda olukorda kuritarvitama ja seda ei saa lubada. neti erapooletus peab olema selgelt mõistetav avatud kontseptsioon. kui ma tohin ka lisaküsimuse esitada. võttes arvesse IT rolli mitte ainult süsinikuvaese ökonoom-, majanduse vaid ka teiste sektorite aru, arendamisel, näiteks transport, mobiilsus, milliseid algatusi teie tahaksite vastu võtta selleks, et kiirendada IT äh, mõju, positiivset mõju majanduse taastumisele? tegelikult saab võtta mitmeid algatusi ja koostöös väga paljude kolleegidega saangi ma seda teha, sellepärast on minu portfell ka eriti, eriti atraktiivne tegemist ei ole suletud territooriumiga. me räägime siin näiteks e-tervisest, kultuurist, kaubandusest, majandusest, ühisturust, energiast ja nende mm, valdkondade eest vastutavate volinikega võime me teha koos otsuseid, näiteks äh, nõndanimetatud arukad voolumõõtjad, äh, koostöö energiavolinikuga me tõesti võime kahandada energiatarbimist või jätkusuutlikkus. me võime välja töötada jätkusuutlikke tehnoloogiaid koostöös arenguasjade eest vastutava volinikuga ja seetõttu me ei räägigi mitte ainult majanduslikust õitsengust, millest me praegu juba pikemalt rääkisin, vaid ka näiteks jätkusuutlikkusest, turvalisusest, mobiilsusest e, e-tervisest, veemajandusest, energiast, tegelikult kõigest. me saame võtta algatusi kõigis neis valdkondades ja kui te mind ametisse kinnitate, siis me peame kindlasti omavahel äh, ka kaheksandas teadusuuringute raamprogrammis uuesti kindlaks määrama, mis on meie kehtivad prioriteedid ma tean, et see märkus võib-olla on liiga julge, kuid praegu ma pooldan seda, et me võtame mõned teemad, mis on kõige tähtsamad. et me valime teemad, mis on tähtsad ja milles me oleme samas väga kompetentsed, mitte ei ürita kõike ja kõiki endale krahmata. isegi kõik, kes on teie sõbrad, ei ole kunagi teie poolt ühes konkreetses küsimuses me peame valima mõned teemad ja astuma siis nendes valdkondades mõned sammud. kõnelejad katkestatakse. Remek. härra Remek, palun. Eh, palju tänu, härra esimees, austatud volinikukandidaat. oma kirjalikes vastustes eh, ja te mainisite seda ka oma sissejuhatavas sõnavõtus, ütlete, ütlesite, et te tahate ületada digitaalse lõhe, eriti selles osas, mis puudutab äh, haavatavaid äh, elanikkonnagruppe. mida te kavatsete teha äh, vanemate inimestega, vaesemate peredega, et nemad ei oleks nii-öelda ebasoodsamas olukorras digitaalse ühiskonna küsimuste raames? Korgi ehm, ülikoolis Iirimaal viidi läbi uuring, kus tuli välja, et võib tekkida uus sotsiaalne ebavõrdsus, kuna osad ühiskonnarühmad ei suuda piisavalt kasutada infotehnoloogia võimalusi, arvuteid. ja mulle teie küsimus väga meeldib. üks ehm, küsimustest, ehm, millega meil tuleb tegeleda, on nimelt see, et me ei ela enam äh, võrkudega, digitaalse meediaga, vaid me elame võrgus ja digitaalse meediaruumis. nii et eh, olukord ei ole enam selline, millega me vanasti harjunud olime. nüüd need, kes senini ei tahtnud ühineda, eh, peavad seda tegema ja see on loomulikult eh, üks minu portfelli väljakutsetest, on selliseid ühiskonnagruppe Eh, kelle jaoks ehm, see võib olla raske ja siin võivad olla ka vanuselised eh, probleemid ja mul oleks tõesti väga kahju, kui me kaotaksime terved eh, põlvkonnad, kui me ei suuda piisavalt kiiresti tegutseda, me peame andma neile abikäe, et nad ei kardaks, näitama, et tegelikult see võib tuua teie ellu väga palju põnevat ja head juurde, siis me tuleme, peame muidugi äh, mobiliseerima liikmesriike, et kõigepealt oleks lairibaühendusega kõik liikmesriigid sajaprotsendiliselt kaetud ja siis ei ole enam mingeid vabandusi, miks mitte tegeleda nende ühiskonnarühmadega. nii et me peame pöörama tähelepanu haridusele, aga ka muudele võimalustele, meetodidele, meetoditele. ma usun, et osad teist on lugenud New York Timesi Äh, artiklit esmaspäeval või teisipäeval äh, Taani tervishoiusüsteemi kohta. see oli nii suurepärane näide selle kohta, kui, milliseid võimalusi äh, IGT pakub vanematele inimestele, nii et neid võimalusi on tõesti palju, aga ma olen täiesti teiega ühel meelel, pöörakem tõesti tähelepanu nendele, kes veel ei ole aru saanud, kui täht, tähtsat osa meie ühiskonnas äh, mängib IKT. Äh, lisaküsimus, palun uh,. Uh. palju tänu teile teie vastuse eest. mul on tõepoolest üks lisaküsimus, mille tõstatas tegelikult üks teie kaasmaalastest minu fraktsioonist, härra Dion. küsimus puudutab VKE-sid vaid kümme protsenti VKE-dest osalevad eh, kiiretes digitaalsetes võrkudes. kuidas kaitsta neid väga innovatiivseid eh, VKE-sid, eh, kes tihtipeale jäävad suurte varju? jah, jälle üheks minu nii-öelda hobiks, kui nii võib öelda, oma töös äh, konkurentsiametnikuna ma tõesti keskendusin VKE-dele. nii et see ei ole mitte ainult äh, minu hobi, vaid see on olnud ka minu töö, üheksakümmend üheksa meie ettevõtetest on VKE-d, kui me räägime äh, uutest töökohtadest, majanduskasvust, siis nemad on need kohad, kes loovad töökohti, mitte valitsused näiteks. olles seda nüüd öelnud, tuleb meil hakata neid tõsiselt võtma. meil on äh, riigiabimeetmed, äh, äh, mille kohta kehtivad erisuunised, mm, mis on just suunatud VKE-dele, nii et ka see on näiteks üks võimalus lairibaühenduse edendamisel VKE-dele, millest mina olen antud portfelli raames huvitatud, ei ole mitte ainult nii-öelda äh, avaldada neile survet, et nad võtaksid kasutusele võimalused, vaid avaldada survet ka selleks, et tuleksid uued teadusuuringud ja areng. me kõik teame, et et äh, meil tuleb avaldada survet üheskoos selleks, et äh, nad muutuksid üha innovatiivsemaks, tuleksid välja uuenduslike toodetega, nii et me peame kindlasti suurt tähelepanu pöörama VKE-dele, et nad kasutaksid ära uued võimalused ja teisalt, et tehtaks ka vajalikku teadus- ja arendustegevust, me peame tõesti avaldama survet, et inimesed oleksid aktiivsed, kuna võimalused on tegelikult loodud selleks härra Pontas, palun. Mevrouw Kroeks, ik zal u uh, mijn vraag stellen in het Nederlands, uw uh, moedertaal. Ik denk dat u dat op prijs stelt. Uh... Eh, proua Kroeks, ma esitaksin küsimuse teie emakeeles, hollandi keeles. kõigepealt uh, avaldan tunnustust ja õnnitlen teid, et meie valitsus nimetas teid sellesse ametisse, esitas teie kandidatuuri. meil praegusel hetkel ei ole kõikidel ettevõtetel võrdseid võimalusi Saksamaa kaitseb Saksa ettevõtteid, Prantsus, Prantsusmaa Prantsuse ettevõtteid ja Hollandi, Holland huvitub Hollandi ettevõtetest. ja minu küsimus oleks, mida te kavatsete ette võtta selleks, et luua võrdseid võimalusi, võrdseid tingimusi äh, siseturul? Äh, vabaduse tagamiseks on vaja võrdseid tingimusi, mida te teete selle tagamiseks omalt poolt? afgevaardigde ähm, geeft nog eens aan hoe belangrijk het is om niet alleen op papier te spreken. ja oluline on mitte ainult üks äh, ühtne turg ilma piir, piirideta äh, paberil, vaid oluline on see üks ühtne turg ka mm, praktikas, turg, mis tõesti toimiks on selge, et me kõik oleme ühel meelel, et see turg ei ole veel praktikas täiesti ellu viidud, lõpuni ellu viidud ja ja ma ei ole ainus, kes ütleb, et teha on veel päris palju, ma olen nõus, teha on palju. ma ei räägi siin mitte ainult telekommunikatsioonist, vaid ma räägin kogu turust, me minu praegunegi portfell, portfellgi näitab seda väga hästi. majanduslik olukord on mõningates piirkondades halvem kui teistes ja mitmel pool on märgata protektsionistlikke tendentse, aga kui me asja kallal töötame, siis küll see turg ka toimima hakkab me teame nüüd, et Brüsselist komisjoni poolelt on mitmeid algatusi plaanis vastavalt meie lepinguliste õigustega. telekommunikatsiooniettevõtete osas, mida teie, mille vastu teie tunnete huvi, siis telekommunikatsiooniettevõtete liberaliseerimine on suurepärane samm õiges suunas ja mõningates riikides aga ei ole telekommunikatsiooniettevõtted veel jõudnud olukorda, kus me taha, mida me tahaksime näha siseturul. mida ma siin puhul ette kavatsen võtta, ma kavatsen hoida oma silmad lahti, ma kavatsen väga täpselt jälgida, mis toimub jaa. me ei saa lihtsalt oletada, meil on vaja konkreetseid andmeid, konkreetseid fakte äh, ja ja siis alles pärast fakte saame me keskenduda sellele, mida me teeme, äh, mida konkreetselt ette võtta, me ja me saame võtta ühendust ettevõtete ja riikidega, kellega on probleeme. kolleeg, eine Nachfrage? kas on täiendav küsimus? jah, selged sõnad, rohkem küsimusi mul ei ole. ja härra Rüübich järgmisena, palun. Frau Kommissar, ich freue mich, dass heute suur tänu, härra esimees, proua äh, volinikukandidaat, mul on hea meel näha teid siin meie kuulamisele ja mul on hea meel, et te aitate mul mõningatele küsimustele vastuseid leida. Äh, kui me räägime siin rändlusest äh, ja milline on teie jaoks erinev suhtumine rändlusesse siis, kui me konkurentsivolinikuna ja digitaalarengu volinikuna, kui me räägime siin andmete rändlusest, siis meil on oma määra, määrus paigas, meil on äh, maksimumtariif ühe megabaidi kohta on üks äh, euro, mis on paika pandud minu enda koduriigis praegusel hetkel. samade andmete kogu, sama andmekoguse hind on üks sent äh, jaekaubanduses. ja kui nüüd piirmääraks seatakse üks äh, euro, siis võrrelge seda, kui ma saadan andmeid Austriast Belgiasse, siis ma maksan kolmteist koma üheksa eurot. see hind null koma viis senti kõnede eest on, sellest peetakse kinni, ehkki liikme ja liikmesriikides on neljasendiseid eh, hindu lausa ja väga suuri erinevusi konkurentsivolinikuna ja digitaalarengu volinikuna, kuidas te suhtute nendesse asjadesse? loodetavasti ma suhtun üsna pisut järjepidevalt ja äh, kui äh, kui ma see suhtu-, mitte nii ei käituks, siis oleks see väga kummaline, ma tean, äh, härra esimees, et ma vastan praegu väga austatud äh, parlamendiliikmele, kes äh, on väga kogenud äh, rändluse vallas raportöörina, ma tean, te teate sellest toimikust kõik, iga viimase kui üksikasjani ja omal ajal andsite te mulle ka infot, mis just tõukas mind taga õiges suunas, aga me ei ole veel päris eesmärgini jõudnud. see, mida me saavutanud, on suurepärane siinkohal tahaksin ma tänada äh, proua Redingut äh,, avaldan tunnustust parlamendile, meie saavutused olid koostöö tulemuse, tulemus ja ma olen kindel, et nüüd, kus me oleme jõudnud nii kaugele nende kahe määrusega, äh, kahe otsusega kahe tuhande seitsmendal, kahe tuhande üheksandal aastal, äh, et me oleme saavutanud palju, aga nüüd oleme me maitse suhu saanud ja teised valdkonnad, mida te siin mainisite, andmete rändlus ja muud valdkonnad, mida te mainisite, need on kindlasti oluline valdkond, millega meil tuleb tööd jätkata. ideaalne lahendus oleks Euroopa rändlusturg, Euroopa turg ilma piirideta ja ma ei ole kindel, kas me suudame seda eesmärki saavutada viie aasta jooksul, ma arvan, et see ei ole piisav aeg, aga aga püstitagem endale siiski ambitsioonikaid eesmärki. Äh, tarbija jaoks äh, äh, telekommunikatsiooni siseturg peaks olema ühtne ja piirid ei peaks mõjutama eriti teenuste kvaliteeti ega hindu aga me peame kõigepealt ootama oma sellekohase uuringu tulemusi ja siis analüüsima, milles peituvad probleemid ja ma kinnitan teile, et kui mul on andmed olemas pärast märtsikuud, et siis äh, me äh, peame ühendust, äh, kui te mind ametisse nimetate ja räägime sellest täpsemalt. proua härra Rüübich, kas teil on lühike täiendav küsimus? kas see tähendab seda, et et te tahate, et meil oleks ilma rändluseta või vaba rändluse määrus või annate selle või kuidas? Teie otsused, koos telekommunikatsioonipaketi otsustega ja pidades silmis liikmesriikide õigusloojad, siis see valdkond on uus, mitte uus ainult teile pärast Lissaboni lepingut, vaid ka nende jaoks uus. nii et äh, tihe koostöö on äh, õigeks vastuseks, ma arvan, et see on küsimus, kus äh, liikmesriikide õigusloojad ja Euroopa tasandi, Euroopa tasandi õigusloojad peavad tegema koostööd, me peame ootama ära vaheraporti tulemused ja siis hiljem, kui meil on olemas lõpptulemus, lõppraport aasta hiljem, siis sellest tegema lõplikud järeldused. ja ma tahan päris selgelt välja öelda, et äh, rändluse äh, raamistik äh, ei ole minu eesmärgiks, aga turg peab ise oma töö ära tegema, aga turg peab käituma vastutustundlikult ja selle ära teenima. Uskov. proua Ulfskog. suur tänu, proua Kroos ma näen, et teie kuuerevääril on suur küsimärk, see on ilmselt taotluslik, aga see ilmselt tähendab ka seda, et loodetavasti, et kõik küsimuse esitajad saavad ka vastuse. ja ma loodan, et te teete seda ka neutraalselt. neti, kui te, et me, te olete valmis vastama ka netineutraalsuse kohta me oleme seda küsimust käsitlenud ka proua Trautmann. aga ma tahaksin, komisjon on esitanud äh, dokumendi selle kohta ja see dokument, mille komisjon on esitanud, on üsna segane. kas te võiksite seda küsimust äh, selgitada, et teie küsimärk saaks ka vastused? The easiest part to answer uh,, Mr Chair, is my bro- uh,. minu uh, kõige lihtsam vastus sellele küsimusele on minu uh, linnas uh, ilutsev brošš. Uh, ma annan endast parima, et teie küsimusele vastata, aga tegelikult ma ei tea, mis selle kuulamise tulemus on ja, ja sellepärast ma paningi selle küsimärgi endale rinda, nii et see vastus jääb küsimärgi alla. aga mis puudutab siis äh, seda vaheraportit, siis äh, ma ei tea selle lõpptulemusi. me peame liikuma, töötama õiges suunas ja meie eesmärgiks on äh, läbipaistvust ja konkurentsivõimet ja turujõude suurend-, tugevdada, tegemist peab olema äh, avatud neutraalse netikeskkonnaga, vastasel korral me kaotame, me, me ei ava uusi võimalusi ja seda ma juba mainisin ka austatud parlamendiliikmele Lamberile ja teistele, neti neutraalsus on õige tee, me peame selles suunas liikuma. Äh, täiendav küsimus, palun. suur tänu selle vastuse eest selle dokumendi parendused äh, tähendavad seda, et me tegelikult netineutraalsusega, tõid välja selle, et netineutraalsused, äh, neutraalsus on äh, meie jaoks erineva tähendusega, äkki te võiksite meile täpsustada, mida teie sellega mõtlete, milline on teie lähtumine selles küsimuses? For me, net neutrality minu jaoks netineutraalsust on tõesti, ma saan aru, mida te, mida te, millele te tahaks, tahtsite Äh, küsida. mõnikord äh, me ajame need määratlused äh, sassi ja netineutraalsuse puhul on kõige olulisem on see, kas interneti juurdepääsu pakkujad, internetioperaatorid tohivad rakendada kontrolli või piirata ükskõik millise sisu juurde juurdepääsu minu jaoks on äh, selge, et äh, kui see on äh, kui seda tehakse kommertspõhjustel, kommertsarenditel, arenditel, siis see ei tohi olla lubatud mitte mingil juhul. kui tegemist on aga, aga rämpspostiga või julgeolekukaalutlustega, siis jah, aga kommertspõhjustel, ärilistel põhjustel ei tohiks olla selline piiramine lubatud, see tähendabki siis netineutraalsust ja härra kolleeg Hökmark, palun. The... suur tänu. üks kõige olulisemaid ja raskemaid küsimusi, millega me silmitsi seisame järgnevatel aastatel, on see, kuidas me digitaalse dividendi küsimusega tegeleme see äh, saab olema otsustava tähtsusega Euroopa Liidu äh, ju, liidrirolli tagamisel infotehnoloogia valdkonnas, ükskõik millise infotehnoloogiaga oleks tegemist. ma tahaksin küsida, milline on te-, millised on teie plaanid seoses digitaalse dividendiga selleks, et tagada, et äh, spektrumi jagamine annab optimaalsed võimalused erinevatele teenustele Euroopas uh,? Mr Chair um... mõnikord, härra esimees. ma mõtlen nendele suurtele võimalustele, millest ma saan siin praegu rääkida, digitaalne dividend annab suuri võimalusi, võimalusi ka süsteemide vahenda-, vahetamisega seoses, samas on see suur väljakutse, me liigume analoogtelevisioonilt digitaaltelevisioonile näiteks ja see võimaldab ringhäälinguasutustel juba innoveerida ja arendada oma teenuseid me peaksime selliseid arenguid toetama igal pool äh, ja me peame kasutama ära meie siseturgu, meie ühtset turgu ja me peame ühtlustama nii palju kui vähegi võimalik, sellepärast äh, et kui liikmesriigid tegutsevad erinevalt, siis äh, mõningad võimalused lähevad meile lihtsalt kaduma. niisiis spektri tõhus kasutamine aitab meie poliitiliste eesmärkide soovitus, saavutamisele kaasa, sellest olete huvitatud teie ja Äh, see toob meile suurema kvaliteedi ja suurema, laiema valiku ja seejuures tasub mainida veel kahte asjaolu. nimelt, komisjon palub liikmesriikidel viia lõpule analoogtelevisiooni lõpetamise korraldused. liikmesriikidel komisjon on ka e, sihtmärgiks seadnud, tähtajaks seadnud kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta ja teiseks me peaksime liikuma liikmesriikide kooskõlastatud äh, tegevuse äh, poole selleks, et spekter avatatakse innova-, avatakse innovatiivsetele uutele teenustele. meie loome ühtlustatud äh, tehnoloogilised tingimused nendele liikmesriikidele, kes selle kaheksasaja megahertsi traadita ühenduseks, traadita lairibaühenduseks muuhulgas avavad eelmise aasta oktoobris toimus kooskõlastatud liikmesriikide ametivõimude äh, algatus selleks, et avada spekter innovatiivsetele uutele teenustele, me peaksime sellest kinni haarama ja seda õiges suunas edasi lükkama, suured väljakutsed meie ees. härra Hökmar, täiendav, äh, täiendav küsimus. suur tänu, ma arvan, et vastus oli väga hea, aga ma tahaksin äh, veel küsida, kuidas te kavatsete digitaalse dividendi eraldamise äh, menetlusega jätkata, äh, kuidas te kavatsete lahendada võimalikke huvide konflikte vanade kasutajate ja uute äh, operaatorite vahel, ma arvan, et see on päris tähtis küsimus ja see on ka põhjapaneva tähe, tähendusega meie ühtsele Euroopa digitaalsele turule ja kui me tahame vältida tulevasi liikmesriikide rändlussüsteeme, siis digitaalse dividendi, dividendi tuleb meil võimalikult hästi ära kasutada, et äh, turud saaksid avatud. siin ma tahaksin mainida kolme asjaolu, kõigepealt seda, teie enda algatust äh, Spektrumi tippkohtumist, mis toimub äh, koostöös äh, komisjoni ja parlamendi vahel ja minu meelest on see suurepärane Euroopa Parlamendi algatus. komisjon äh, loomulikult toetab seda. teiseks tahaksime siinkohal esile tuua seda, et pärast seda tippkohtumist, äh, lähtudes tippkohtumise järeldustest, tuleb meil ette valmistada raadiospektri poliitikaprogramm ähm, ja seda mitmeaastase raamistikuga ja pärast seda peavad liikmesriigid äh, uurima, millised on erinevused ja äh, olema teadlikud sellest, et äh, me püüdleme netineutraalsuse poole ja et vanu tegijaid ei kohelda halvasti võrreldes uute tegijatega, aga, aga uusi ei kohelda halvasti vanade tegijatega, selleks tuleb teostada järelevalvet ja lõppkokkuvõttes peaksime me jõudma võrdse olukorrani, kui mitte, siis tuleb olukorda kohandada. suur aitäh, proua Tiikau! suur aitäh ka teile, lugupeetud proua volinikukandidaat, lugupeetud proua volinik ma loodan, et ähm, meil on võimalik seda küsimärki teie ähm, kuvääril tõlgendada ka kui avatust dialoogile. meil on vaja head halduskoostööd ja mis puudutab teenuste direktiivi, siis seal on öeldud, et alates jaanuarist kaks tuhat kümme peavad kõik teenusepakkujad saama ligipääsu kohasele teabele ning et luuakse ühtne ligipääsupunkt ja et sinna pääseb elektrooniliselt, kuid tegelikult ei ole võima-, ei ole seda eesmärki täidetud erinevate haldustõkete tõttu. selleks, et osaleda e-oksjonil, on vaja digitaalsertifikaati. kas te võiksite meile rääkida, mis toimub praegu kahe tuhande kümnenda aasta programmiga ja kuidas me võiksime tõsta Euroopa majanduse konkurentsivõimet arendades rohkem on oma infoühiskonda, ma mõtlen siin lairibaühendust, elektroonilisi arveid e, e-valitsust ja nii edasi, aitäh! proua Kraes. aitäh! tõepoolest, ajakavast ei ole kinni peetud nii, nagu lubati, see on tõsi, kuid see ei ole veel põhjus oma mm, valitud teelt kõrvale kalduda, mida rutem, seda parem ja te ka ise ju selgitasite, miks on ajakava nihkunud. igal juhul on tähtis, et teenusepakkujad käituksid korrektselt ja võiksid olla kindlad, et teised seda samuti teevad, nii et meie peame tegema oma osa, teised peavad tegema oma osa ja ma kahtlemata järgin neid, jälgin neid arenguid äh, väga lähedalt kui küsimused lähevad meie pädevusest juba välja, siis räägime liikmesriikide asutustega ja loomulikult ka Euroopa Parlamendiga. aitäh, proua Tikau, kas teil on lisaküsimus? jah, te, teie vastusest, kas võib välja lugeda selle, et kahe tuhande kümnenda aasta plaan siis muutub, et need eesmärgid muutuvad veelgi ambitsioonikamateks ja lisaks kas kommunik-, kommunikatsiooni infrastruktuuri arendamine ja ligipääs IKT-le, turvalisuse tõstmine, kasutajate õiguste kaitsmine, kas kõik need on infoühiskonnas kesksel kohal? eelmisel aastal ei kasutanud Internetti tervelt nelikümmend protsenti Euroopa elanikest ning neljakümne kuuel protsendil leibkondadest polnud ka ligipääsu internetile. kuidas te kavatsete tagada selle, et lairibaühendus oleks kättesaadav sajale protsendile inimestest, võttes ähm, sealhulgas äh, arvesse ka need, kes elavad äärepoolsetel aladel ja mida teha nende inimeste suhtes, kellel puue ei takista, kellel puue ei võimalda interneti kasutamist? Siin oli nüüd mitu küsimust kokku neli. esiteks, jah, E kaks tuhat kümme on äh, programm, mis jätkub ja me jätkame kõikide eesmärkidega teiseks, miks ei kasuta kõik ära olemasolevaid võimalusi? ma ei räägi muidugi nendest aladest, kus internet on sajaprotsendiliselt kättesaadav, vaid äärepoolsetest aladest ja ka nendest, kus internet on kättesaadav, kuid seda ei kasutata. ma arvan, et äh, seda olukorda saab muuta usalduse ja turvatunde abil. ja tõesti, kui me räägime finantstegevustest või sellistest tegevustest, mille juures on tõesti äh, tõesti vaja väga kõrget turvalisuse taset, väga kindel on vaja olla selles, et keegi ei saa äh, kuritarvitada teie isikuandmeid. kui need asjad välja arvata, siis on tihti niimoodi, et mõne rakenduse puhul on enamikul inimestel turvatunne olemas, kuid teised ei hakka seda rakendust iialgi usaldama. nii et kõige, kõige õigem oleks inimesi lihtsalt äh, rohkem teavitada ja tihti nõuaks see meie poolt äh, rohkem tähelepanu ja rohkem tähelepanu ka liikmesriikide poolt. Mm, tihti aga tõesti on nii, et inimesed kardavad, sest nad ei ole teadlikud. Äh, nad ei tea, millega tegelikult on tegu. kõnelejad katkestatakse alati ei ole tegu maapiirkondadega, kuid näiteks riigi abile mõeldes, siis jah, riigiabi võiks eraldada ka selleks, et internet ja lairibaühendus oleks kättesaadav sajaprotsendiliselt eh, kõigile ja kõikjal. proua Kroes ja lugupeetud kolleegid, ma olen sunnitud teile meenutama, et eh, meil on ajakava ja me peame sellest kinni pidama, sest muidu juhtub nii, et viimased inimesed, kes on kõnele, kõnelejate nimekirjas, ei saa sõna. järgmiseks saab sõna härra Kanken. lugupeetud äh, härra esimees, lugupeetud proua volinik, teil on ähm, väga tähtis ülesanne ja väga delikaatne ülesanne. jätkusuutlik areng digitaalvallas peab tähendama muuhulgas seda, et tagatakse igasuguste rikkumiste ja kuritarvitamiste vältimine, et tagatakse eraelu puutumatus ja eraelu kaitse. tagatakse ka see, et ei rikuta autoriõigust. kultuuriteoste, akadeemiliste ajakirjade ja muu digitaliseerimine on protsess, mis on väga palju edasi jõudnud ja see protsess on muidugi seotud autoriõiguse ja intellektuaalomandi õiguste kaitsega. määrus kaks tuhat kakskümmend üheksa murd null üks ei ole kõiki asjakohaseid probleeme lahendanud. liikmesriikides räägitakse sellest, et USA-s on ammu vastu võetud õigusaktid, kus nõutakse, et autoriõigust igal juhul kaitstakse. kuidas teie, proua volinik, uue portfelli raames kavatsete sammu pidada tehnoloogiliste muutustega mujal ja kuidas te suhtute teatud eranditesse Äh, näiteks teadusuuringute valdkonnas, mis on suunatud sellele, et, et need teosed jõuaksid rohkemate inimesteni. aitäh, tegemist on äh, ühe väga tundliku te äh, teemavaldkonnaga. ma pean muidugi silmas autoriõigust. ja kui mõelda piraatlusele, siis tegemist on suletud ringiga, niikaua kui liikmesriikidel on eraldi patendiõigused. nii kaua ei ole tegelikult ühenduseülesel piraatluse vastasel algatusel erilist mõtet, kuid see on ainult üks asi. me kõik ju mõistame, et kõik, kes on loonud mõne toote või pakuvad teenust, väärivad selle eest ka tasu. kui me selles oleme kokku leppinud, aga ei suuda ära kasutada ühisturu lähenemist siis on väga raske leida mingit lahendust. muidugi me kaitseme autoriõigust. see on tähtis meile, meie majandusele, meie kultuurile ja inimesed, kelle õigusi niimoodi kaitstakse, on seda väärt. komisjon jälgib edaspidigi liikmesriikide tegevust ja nendepoolseid algatusi. me edendame omapoolseid ähm, abimeetmeid, nii õigusalaseid kui neid, mis on mõeldud tarbijatele ja Michel Barnier ütles mulle, et ka tema on huvitatud autoriõiguse alase lahenduse leidmisest, nii et me ilmselt tuleme kokku ja püüame midagi välja mõelda. aga viimaseks ütleksin ma, et ma kardan, et teised ei kavatse, et teised lähevad meist mööda. et kuna Euroopa ei ole suutnud lahendada autoriõigusega seonduvaid õi-, äh, seonduvaid probleeme, kuid teised on, siis jääme me lihtsalt äh, rivi lõppu, me jääme viimasele kohale. kas te soovite esitada lisaküsimust, härra Kanigen? jah, väga lühidalt Te peate tõesti ajakavast kinni pidama, sellepärast et tegemist on delikaatse teemaga, mis tuleb lahendada kiiresti. ma lihtsalt palun, ma palun teil vastata ka sellele küsimusele, mis puudutas tehnoloogia kasutuselevõttu puuetega inimeste poolt, need, kes ei näe. jah, ma kahtlemata tegelen sellega. In your written reply you mentioned proua Hoien, oma kirjalikus vastuses te ütlesite, et äh, IKT võimalusi tuleb ära kasutada ka selleks, et võidelda kliimamuutuste vastu ja aidata äh, vanemaid elanikke. Äh, IKT raames on mitmeid võimalusi, millega on võimalik märkimisväärselt vähendada energiatarbimist, küttekulusid, Eh, transpordikulusid eh, ja nii edasi. mida teie konkreetselt leiate, et teie saate ära teha selleks, et selline tehnoloogia jõuaks tõesti meie igapäevaellu, et igapäevaselt inimesed seda kasutataks? asi on inimeste teavitamises, selle teavitamise taga kinni tihtipeale jääb mulle mulje, et kui me ei kasuta ära võimalusi selleks, et kaasata kõik eh, osapooled mängu, siis äh, on tulemused palju halvemad kui siis, kui me oleksime kõik kaasanud. loovust on tohutult, huvi on tohutult, ka kaasamist on äh, võimalik saavutada. teavitagem siis inimesi võimalustest ja seda ka mm, kavatsen ma, seda tegevust kavatsen ma jätkata, mida ma tegin juba konkurentsipoliitika raames. ma tean, et äh, väljakutsed on veelgi suuremad, aga äh, aga need võimalused tuleb ära kasutada, seda me peame tegema. inimesi tuleb teavitada. E, lisaküsimus, palun. E, mis puudutab GPS-süsteemi, siis mm, see on väga hästi e, kasutusel, aga ükski hädaabikeskus ei suuda kasutada neid võimalusi selleks, et abivajajaid, hätta sattunuid aidata. kas teil on kavasid eh, seista hea selle eest, et üks, üks, kaks teenus saab, saab tõesti kõik tehnilised vahendid ära kasutada selleks, et inimeste elusid päästa. Let's first count our blessings. hoidkem pöialt. kõik liikmesriigid on nüüd eh, selle projektiga liitunud, see üks, üks, kaks projekt on tõesti väga hea projekt. kuupäev on paigas ja me peame teavitamine, jälle on küsimus teavitamisest, lõppkokkuvõttes on muidugi asi liikmesriikide käes, kuidas nemad kasutavad ära selle äh, väga suure ja olulise projekti võimalusi. nii et äh, tõesti, see on üks küsimus, mida tuleb äh, arutada ja arvestada, kuna küsimuse all on inimelude päästmine. palju tänu Τιούκαλας. Äh, να σας καλησπέρισω ερήτημος κυρία και να σας καλωσορίσω στο Ευρωκοινοβουλίο. Tere tulemast parlamendi ette, volinikukandidaat, ma olen siin. kolm kolleegi on rääkinud netineutraalsusest ja ma püüan need teemad kokku võtta äh, küsides teie käest kõigepealt seda, kas te olete valmis võtma endale ülesandeks kaitsta netineutraalsust? milliseid konkreetseid meetmeid kavatsete te tarvitusele võtta selleks, et tagada netineutraalsus, avatud internet meie kodanikele ja samuti rääkisite te erinevat erinevate sõnavõttude käigus VIP-st, kus inimesed teevad takistusi selle arengul. milliseid meetmeid on teil ähm, antud valdkonnas kavas tarvitusel võtta? proua Kroos, jälle koos liikmesriikide ja siseriiklike reguleerivate asutustega tuleb siin samme astuda. olles seda nüüd öelnud, kui me räägime netineutraalsusest, siis ähm, see võib Äh, nii-öelda suurt, äh, suure vahe sisse teha, kasutades äh, näiteks ka VoIP-le, kui nad saavad kasutada ühesuguseid infrastruktuure. nii et siin ma tulen tagasi selle vastuse juurde, mille ma andsin härra Õlskardile. nimelt, et on vahe kommertsliku lähenemise vahel kui seal midagi ei lubata, nii et see on täiesti reeglite vastu, ma olen täiesti veendunud, et üheskoos me suudame e, seda saavutada, me peame samas olema aktiivsed, me peame teostama järelevalvet ja me peame e, teavitama ja, ja andma teada ka seda, et me võtame asja tõsiselt. lisaküsimus kas te usute, et interneti neutraalsus peaks olema siduv eeltingimus uutele telekommunik-, telekommunikatsioonivõrkudele? In principle I think we need to põhimõtteliselt me peame kinni hoidma seisukohast, et tuleb ähm, tagada neti neutraalsus, seda ka uute arengute puhul. ma ei ütle, et, et see peab olema igavesest ajast igavesti nii, sest see on, läheb juba kaugemale minu võimalustest, aga hetkel küll. aitäh, härra Kalvin. suur tänu, proua esimees, austatud volinikukandidaat äh, internetipõhised tehnoloogiad loovad eh, samas suuri riske juurde kriitiliste võrkude osas eh, ja, ja ka kodanikele endile. Eh, küberrünnakud sea-, võivad tõsiselt ohustada neid ja Euroopa Liit peab siin leidma tasakaalu selle vahel, et meil oleks turvaline küberruum, samas oleks eraelu puutumatus tagatud. Ehm, kui palju kavatsete teie tähelepanu pöörata e, küberturvalisusele, kas te e, määrate e, vastava koordinaatori ametisse, nii nagu seda on tehtud näiteks USA-s ja mõningates teistes riikides, ja kuidas te kavatsete koordineerida seda tegevust kahekümne seitsme liikmesriigi koordinaatoritega, milline saab olema rahvusvaheline koostöö selles valdkonnas Euroopa Liidus. palju tänu teile küsimuse eest. me tõesti e, kavatseme tõsiselt tegeleda selle küsimusega, tegemist on ühe sellise teemaga, mille puhul nii-öelda e, ei tohi lasta e, nii-öelda kuritegevul, kuritegevusel siin kuritarvitada võimalusi, see on seesama näiteks Google'i küsimus. täna hommikul ma lugesin ühest ajalehest äh, küberrünnakutest, mis äh, sai alguse ühest suurest pangast, kus äh, selle panga kliendid said e-kirja. ma kuulsin oma kabineti liikmetelt, kes, et ka juhtumisi nemad olid samasisulise e-kirja saanud nimelt selle kohta, et nende pank, mm, nende ekraanil oli kirjas, et nende pank e-kirjas selgitas neile, et nad peavad oma parooli muutma, salasõda muutma. ja e, tegelikult see muutmise ekraan nägi täpselt samamoodi välja nagu tavapärane e, parooli muutmise pilt ette näeb. nii et kõik tundus olevat õige, inimesele jäi mulje, et tõesti pank on sellise kirja saatnud. nii et e, väga paljud inimesed on juba sellise pettuse ohvriks langenud ja mulle anti teada, et tekkinud on must turg, kus kurjategijad eh, leiavad häkkereid, eh, eh, kust saab kätte igasugused juurdepääsukoodid, krediitkaardide koodid, viirused. kahe tuhande kaheksandal aastal levis üle miljoni viiruse, nii et küberkuritegevuse kulud kasvavad tohutu kiirusega me teame, et tegemist on probleemiga, mis ei eh, piirne riigipiiridega, tegemist on ülemaailmse küsimusega, nii et siin meil tuleb teha koostööd. vastasel korral me ei saavuta mitte midagi. vastasel korral me, meil on nii-öelda silmaklapid ees või, või, või tegeleme küsimusega liiga kitsalt nii et üheks minu ülesandeks on muuta Euroopa eh, internetitarbijatele kõige turvalisemaks kohaks. ja, ja ma eh, loodan, et kui te teise küsimuse esitate, siis ma saan oma vastust jätkata. ja palun siis lisaküsimus. ma siis esitan lisaküsimuse, et te saaksite jätkata oma arutelusid. tulen tagasi eh, küberjulgeoleku koordinaatori küsimuse juurde. tegemist on isikutega, kellel on õigus eh, silma peal hoidma, hoida kõigel sellel, eh, mis toimub ja millised meetmed on vaja tarvitusele võtta ja siin on vaja teha ka rahvusvahelist koostööd ja seetõttu eh, minu küsimus, kas Euroopa Liidus te toetate samasuguse ameti loomist ja rääkides äh, andmekaitse direktiivist, see on asja teine äh, äh, külg minu koduriigis Bulgaarias on praktiliselt piiratud juurdepääs nii-öelda internetisidele, mobiilisidele, kuidas sellist nii-öelda tasakaalu saavutada, et on küberturvalisus, aga samal eraelu puutumatust ei rikutaks? jah, see küsimus, mille te tõstatasite andmekaitse direktiivi kontekstis. selles osas volinik Reding, kes vastutas antud projekti, portfelli eest, on astunud samme selleks, et direktiiv läbi vaadata, selleks, et võtta arvesse kõiki neid küsimusi, mida te mainisite, millest me siin rääkisime ja minu arvates on ääretult tähtis see, et me tegutseksime kiiresti, et me aega ei raiskaks, et me teeksime koostööd probleemide lahendamisel. nii avalik kui erasektor peab siin koonduma, erinevad sidusrühmad peavad koonduma. ja omalt poolt teeksin ettepaneku luua laialdane strateegia selleks, et võrguinformatsiooni turvalisusse äh, Eh, kvaliteeti tõsiselt parandada ja, ja siin võib eh, pöörata ka Enisa poole. nii et need on need mõtted, eh, kus suunas võiks liikuda. Buenas tardes y gracias por su presencia, señora Cruz. suur tänu, härra esimees ja suur tänu, härra proua volinikukandidaat, et te tulite täna meie ette esinema Äh, kahjuks ei vasta arvutid alati äh, inimeste ootusele, aga iseäranis, kui me räägime turu dereguleerimisest. Äh, turul on keskendutud lühiajalistele investeeringutele ja, ja kasumile, mõningates piirkondades ei ole piisavaid investeeringuid tehtud rahvaarvu vähe, vähesuse tõttu või rahva hõreduse tõttu ja kui me räägime nüüd erinevatest eeskirjadest ja eesmärkidest arendada uusi võrgustikke, kas te arvate, et uued plaanid, uusi kaasaegseid võrke arendada, ma arvan, et see on üks võimalusi konkurentsivõimet tõsta ja Euroopa liidrirolli tõsta. millised meetmed plaanite teie, proua volinikukandidaat, selleks, et uue põlvkonna võrgustikke edendada ja samuti toetada ka olemasolevaid äh, projekte, mis ootavad teie heakskiitu. siin on kaks võimalikku lähenemist, maapiirkonnad, äh, piirkonnad, millest pole eriti huvitatud erainvestorid, nendes piirkondades äh, on lubatud kasutada riigi abi ja see on kaetud riigi abisuunistega, nii et see peaks olema võimalik. ja lisaks komisjoni algatusele eelmisel aastal või aasta varem selgus, et rahalised vahendid on kõik olemas, aga liikmesriigid äh, minu üllatuseks äh, ei olnud kasutanud äh, võimalusi raha, rahastamise saamiseks selliste projektide jaoks digitaliseerimise ja lairiba vallas, aga siin me peame lihtsalt edastama infot paremini. siis teine osa teie küsimusest mis puudutab erasektori huvitatust, siis me peame istuma maha ja pead kokku panema. mu kogemused näitavad, et et online'iga seotud inimeste ümarlaua taha kogumine aitab tekitada tunnet, et me kõik võime olukorrast võita ja et mitte ainult vanad tegijad, vaid ka uued tegijad turul aitavad tagada selle, et konkurents jääb püsima, kuid meil on läbipaistv õiguslik toetus, seda ootavad meilt kõik, teie võite meilt küsida investeeringuid, aga teie mõtted ja õiguslikkuse kohta ja toetamise kohta Äh, on olulised selleks, et me teaksime, milliseid õigusraamistikke peaksime looma, nii et ühesõnaga koos mahaistumine ja asjade selgitamine üheskoos, mis on oluline. täiendav küsimus, palun. suur tänu, esimees. endine Euroopa Patendiameti esimees äh, David Sent ütles, et äh, tarkvara ja patendidirektiivi arutelu ei oleks saanud teoks, kui meil oleks olnud ühtne homogeenne õiguslik süsteem, mis äh, kõrvaldaks erinevad äh, liikmesriikide kriteeriumid teie äh, ise osalesite farmaatsiasektori sarnasel debatil ja teie toetasite Euroopa patendikohtu mõtet, et meil oleks oma Euroopa pretsedendiõigus mis aitaks luua ühtses, ühtsemat olukorda. kas te olete nõus Patendiameti direktori arvamusega, et meil oleks vaja sellist ühtset lähenemist ja patendikohust, enne kui uus direktiiv paika pannakse For...? Eh, väga huvitav küsimus, kõigepealt see ei kuulu minu portfelli, aga äh, patendiamet äh, teeb suurepärast tööd ja me peaksime arvestama seda, et kui me räägime tarkvarast ja patentidest, siis äh, seda lähenemist ma toetan. ma toetan äh, ühte sobivuse põhimõtet, mis oli suureks probleemiks seoses Microsoftiga, aga eelmisel aastal jõudsime me ühe verstapostini, jõudsime kokkuleppeni, ühte sobivus teenib tarbijate hüve, teenib majanduse huve ja soodustab konkurentsi õhkkonda. ja kui mõningates küsimustes võib äh, seada küsimärgi jälle erinevad standardid, siis äh, jah, see küsimus kindlasti kerkib päevakorda, seda tuleks arutada, me peaksime arutada, arutama kindlasti tarkvarapatentide küsimust ning mind huvitab ka teie arvamus selles valdkonnas. suur tänu ja nüüd anname sõna kultuurikomisjoni liikmetele ja ma annaksin sõna äh, kõigepealt Aris Pakile, kultuurikomisjoni äh, esinaisele, palun. proua Kross, kultuurikomisjon on juba aastaid nüüd äh, toetanud Euroopa ringhäälingusüsteemi selle, sellepärast et see aitab meile võimalikult palju Äh, erinevaid äh, arvamusi avaldada. meil on vaja tugevat avalikku ringhäälingusüsteemi. mida teie arvate kahese tasakaalustatud süsteemi mõttest ja millised on äh, avalike teenuste roll selles valdkonnas? It, it is a very clear uh, question. tegemist on tegelikult õige selge küsimusega sõltudes ringhäälingu, avalikest ringhäälinguteenustest, siis äh, me püüame lähtuda võrdsetest tingimustest äh, ja samal ajal läheneda individuaalselt, aga me peame üsna, me peame tagama selle, et definitsioonid on selged, muidu jäävad äh, arutelude tulemuseta konkurentsi küsimustes. oli ka teie jaoks vastuvõetav selline lähenemine, mis tagas mitmekülgsuse, mitmekesisuse. see on üks teemasid, mis on alati Euroopa lemmikteemaks. kuid samal ajal säilib konkurentsivõimeline turg mille alusel tarbija võib ise langetada otsuse, mida ta eelistab. ma jõuan sellega oma järgmise küsimuse juurde, ma tahaksin rääkida siinkohal UNESCO konventsioonist. võib-olla teil on selles küsimuses teistsugune arvamus kui suurem osa Roso komisjonist Te olite selle konventsiooni siduva olemuse vastu, kas te olete nüüd arvamust muutnud, kas te leiate, et see instrument on instrument, kus kultuuri- ja meediapoliitika um, saab Euroopas edeneda? I am not aware that there was such a split that ma ei teadnudki, et siin oli selline arvamuste lahknevus, aga võib-olla me võiksime rääkida äh, sellest hiljem. mis puudutab seda portfelli ja kultuuri osa, Äh, mis on tihedalt seotud äh, käesoleva küsimusega, siis äh, kindlasti tuleb meil jätkata liikumist selles suunas, muidu me kaotame kultuuris ja meedias võimalusi. kultuuris ja meediavaldkonnas on väga palju võimalusi seoses uue digitaalarengu päevakorraga, millest me võime kõik kasu saada. Frau Kammerwert. jaa, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Frau Kroos. suur tänu, esimees proua Kruus, telekommunikatsioonipaketis, mis just sai vastu võetud, oli üheks põhimõtteks digitaalse dividendi puhul, mis on äh, ka sotsiaalselt, et kultuuriliselt oluline ja äh, teenuste äh, ja, ja netineutraalsus on väga oluline meedia pluralismi seisukohast, mitmekeelsuse seisukohast ja nii edasi. aga kõik, kui me vaatame nüüd komisjoni dokumenti, mis on meie ees, siis sotsiaalsed ja kultuurilised aspektid näiteks sageduspoliitikate valdkonnas hoiavad tähelepanust kõrvale, mainitakse ainult majanduslikku külge kas te olete minuga nõus, et kui me räägime äh, digitaalse dividendi põhimõtte rakendamisest, äh, tuleks äh, arvesse võtta nii majanduslikke, sotsiaalseid kui ka kultuurilisi nõudeid ja kuidas saavutada õiget tasakaalu, kui te olete minuga nõus, kuidas saavutada tasakaalu nende erinevate huvide vahel, mis võivad kokku põrkuda omavahel? Interesting um, issue where huvitav küsimus, millega on seotud suurel määral ka liikmesriigid Te olete samuti kinnitanud äh, selle uue õigusliku raamistiku ja ma arvan, et sellega seoses äh, tuleks arvesse võtta erinevaid elemente. ning äh, kui me lihtsalt jätaksime kultuuri välja või, või meie meedia välja nii-öelda, siis oleks suur puudus, aga tuleb arvesse võtta ka, et need on ainult üks osa, üks element äh, Äh, nii et äh, ühesõnaga, tegemist on ainult ühe osaga mitmest äh, osast. ja, vielen Dank, Frau Kroos, ich wäre ja schon suur tänu, proua Kroos. mul oleks hea meel, kui kõik saaksid, kõik kohtleksid võrdselt kultuuri, sotsiaal- ja majanduslikku küsimusi, aga mis puudutab sagedusi, siis on mul äh, küll täiendav küsimus. sageduste puhul on meil vaja tähtsaid ümberlülitustehnoloogiaid rakendada ja ma tahaksin selle terrestriaalse platvormi kohta küsida. kuidas te saate tagada seda, et äh, siin kantakse hoolt kõikide huvide eest ja mitte ei langeta jällegi majandushuvide ohvriks. ma saan aru küll, kuhu te tüürite. ma mainisin varem ühele teie kolleegidest, et et netineutraalsus on oluline ja maa ning satelliit ja kaabel lahendused, neid kõiki tuleks kohelda nii, et me saame erinevaid sagedusi kasutada ja kõik saavad oma teenuseid arendada. ma, minu vastus on see, et me peame kandma hoolt selle eest, et keegi ei äh, jääks kõrvale. suur tänu, härra Kavand. suur tänu, härra esimees. proua Kröös. Teie sissejuhatav sõnavõtt oli muljetavaldav, teie revääril on küsimärk, aga minul on mõned küsimused äh, peas. Te rääkisite äh, investeerimisest, aga rääkisid, aga mitte piisavalt äh, sisust ja kui teie vaatate ainult digitaalse tööstuse korralduse küsimusi ja ja muid selliseid küsimusi siia jätada sisu kõrvale, siis äh, seisame silmitsi suure probleemiga. ma arvan, ja minu küsimus oleks, et äh, president on jaganud äh, selle kolmeks või neljaks portfelliks, mis te arvate, kuidas te saate teha tõhusat koostööd kultuuriküsimustes, inte-, inte-, autoriõigustega ja teenustega valdkonnaga, kus kasutatakse kultuuriteenuseid. ja kuidas kavatsete te koostööd teha teiste volinikega, kui asjad on jagatud sellisel moel, nagu komisjoni president seda on nüüd teinud um,? Giving... ärge pange mulle pahaks, kui ma ei hakka teile selgitama, mis ühe portfelli jaoks kõige parem oleks. minu meelest president tegi oma tööd hästi ja tal õnnestus kahekümne kuuele volinikukandidaadile anda mõtestatud portfellid. see ei ole sugugi mitte alati nii olnud. ja see ei ole meie kõigi jällegi jaoks saladus. nüüd on siis kahekümne kuuel volinikul oma portfellid ja see tähendab seda, et ühel või teisel moel mõned portfellid pidid osad oma portfelli sisust loovutama teistele ja minu meelest oli tulemus suurepärane. tegemist on koostöösüsteemiga, komisjon äh, lõppkokkuvõttes on otsustaja, nii et mitte kunagi äh, ei saa ükski volinik öelda, et mina langetasin selle otsuse. alati on otsus vastuvõetav ainult siis, kui kogu ülejäänud komisjon seda toetab. ja nüüd on mul selles vallas juba viis aastat kogemusi ja ma võin öelda, et kollegiaalsus enamus puhkudel on äh, väga positiivne, väga toetav ja nagu ma oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, selle portfelli puhul äh, saab mul olema väga hea äh, kontakt Michel Barnier'ga, Brasilioga. Äh, ja nüüd ma tean ainult kõigi eesnimesid, nii et ma ei hakka rohkem siin võib-olla seletama, Jaanus Potočnik on ka kindlasti see, kellega mul saab olema koostööd ja ka teistega Äh, Moora Kelmkün. meie jaoks on väljakutse istuda ühe laua taha, kas kahekesi või äh, mitmekesi. koostöö on kõige olulisem. ja kui see ei toimu kollegiaalses äh, õhkkonnas, siis tõesti on põhjust mureks, aga ma olen kindel, et Barroso peab silmas seda, et kui kuskil tekib mingisuguseid hõõrumisi või tülisid, siis Barroso kindlasti asub kohe tegutsema, nii et te võite olla kindlad, et äh, mina, olles äh, kollegiaalne äh, isiksus, rõõmuga osalen meeskonnatöös. härra Kavada, täiendav küsimus. kiire küsimus, proua Doris Pakk, ma mäletan, et me oleme siin erameediat arendanud Euroopas juba kakskümmend aastat positiivselt, aga kvaliteet ja kodanike informeerimise, kodanike informeerimise puhul on langemas. riigi raadio, riigi ja televisioon jäävad maha erasektorist praegusel hetkel, kuidas saavutada tasakaalu And...? minule meeldib mitmekesisus ja loomulikult olen ma äärmiselt huvitatud kvaliteedist nii riigi kui ka erasektori puhul. aga riigisektoril on isegi suurem vastutus kvaliteedi tagamisel. Neil on oma eriroll. nii et mina arvan, et see kahene lahendus on sobivaim ja me tahame tasakaalu tõesti. Teie kehakeel on minu kehakeel ja minu sõnad kinnitavad seda, mina usun äh, tasakaalustatud süsteemi, kus äh, on äh, võrdsed võimalused tulemusi saavutada, nii et see teeniks meie kultuuri huve, meie kodanike huve ja ka meie majanduse huve. sellepärast, et tegelikult on see ringhääling ju ka üks osa meie majandusest. Unstein, it's your turn um,. Mrs Commissioner proua volinik, et nüüd jätkata seda küsimuste joont, mida kultuurikomisjoni kolleegid on esitanud, siis me rääkisime raadiost, aga mida te arvate pressitoimetajatest? Te olete ju nende probleemidest kuulnud, nende õigusi ei austata. pressitoimetajate õigusi ei ähm, arvestata, internetis rikutakse õigusi sellega rikutakse ka heli kvaliteeti ning teised kasutavad ära seda sisu, mida toimetajad ähm, avaldavad internetis, nad kasutavad seda ära, et teenivad sellega ise raha. ja see on võimalik sellepärast, et tehnoloogia nii kiiresti areneb. millise süsteemi võiks välja töötada? kuidas saaks äh, tarbijatele anda niimoodi ligipääsu loodavale infosisule, et pressitoimetajate sissetulek, et pressitoimetajate õigused ei satuks löögi alla. ja samas saaks edasi arendada IKT-d. Number one. kõigepealt mm, selleks tuleb kõigile luua mingi stiimul öelda, et eh, kui inimesed rikuvad eh, pressitoimetajate õigusi, siis kannatavad kõik. Ehm, samas on vaja infosisu uute meediakanalite läbi edastada, see võimalus tuleb neile anda. If we talk about the opportunity kui me räägime võimalustest turul ja mittediskrimineerimise põhimõttest, siis kas te kavatsete olla sama karm, kui te olite tehes neid otsuseid, mis te olete praegu teinud konkurentsivolinikuna, mina olen Poolast, nii et küll te teate, millest ma räägin. kas te kavatsete olla sama karm, tagamaks et mittediskrimineerimispõhimõte kehtib kõigi Euroopa kodanike suhtes, elanike suhtes, kes soovivad online-poodidest midagi osta. liikmesriigid ei ole siin ju praegu võrdses seisus, näiteks iTunesist muusika helinate allalaadimisel ja ostmisel ei ole kõik võrdses seisus. kuidas te kavatsete seda olukorda parandada? aitäh! oma iseloomu ma juba ei muuda. nii et te saate ka edaspidi seda, mida olete juba saanud. kuid ma olen väga läbipaistev oma tegevuses, minu käitumist on kerge ette aimata ja ma olen üldiselt õiglase loomuga. kuid oma plaanidest tuleb alati selgelt teada anda neile, kes osalevad teiega koos otsuste tegemises või diskussioonides ja ma olen seda ka teinud kui mm, te räägite online-kaubandusest, siis teie, teie küsimus just viiski selleni, et me alustasime online muusikapoodide alast ümarlauda. aga meie viimasel kohtumisel, kus need poisid ja tüdrukud ümarlaua ümber kokku tulid leppisime me kokku teatud põhimõtetes. ja avameelselt võin öelda, et ma olin päris uhke, et keegi välja ei läinud sellelt kohtumiselt ja ust kinni ei löönud, kuigi selline risk ta-, kahtlemata oli. lõpuks me leppisime kokku, kuidas neid meetmeid rakendada, see saab olema kahtlemata väga raske, kuid te võite olla kindel, et ma teen kõik, mis minust oleneb nii et eh, see teie lugu saab lahendatud. ma ei oska seletada, miks ei ole Poolas võimalik eh, teha seda, mida saab teha teistes liikmesriikides, arvestades, et meil on ühisturg. proua Hanipool. suur aitäh, ehm, härra esimees. proua Kruus, ma tahaksin tagasi tulla selle juurde, millest me rääkisime enne, infosisu ja kvaliteet uh, particularly um, in terms ma olen meediapluralismi poolt, see on Euroopa Parlamendis tähtis teema ja see kolmejärguline lähenemine alates kahe tuhande seitsmendast aastast ei ole tegelikult olnud eriti edukas. mõnes liikmesriigis muidugi on see olnud edukam kui teises. siiski äh, valitseb oht, et äh, meedia muutub veelgi vähem mitmekesiseks, kui ta praegu on, seda nii poliitilises, kultuurilises kui ka sisu tähenduses. ja see on tähtis kogu Euroopa Liidule. nii et ma tahaksin teilt küsida, milliseid konkreetseid meetmeid te kavatsete võtta või samme astuda, tagamaks, et meediapluralismi edendatakse kõikjal Euroopa Liidus? ma kavatsen osapooled kokku kutsuda välja selgitada, milles on probleem, milline võiks olla lahendus ja kuidas me saaksime seda lahendust üheskoos ellu rakendada. meediapluralism on väga oluline mitte ainult teile, vaid ka mulle. jaa, if I could come back, I think this is quite a tough one. aga minu meelest see on keeruline küsimus. mõned inimesed, kellega me siin asju ajame, on kuulsad selle poolest, et neil on suu vett täis, nad ei taha kellegagi rääkida. võib-olla meil ikkagi tuleks natukene karmimad olla, kui me, kui meil on tõsi taga, kui me tõesti tahame mitmekesisust mm, arendada meie rahvuslikus ja rahvusvahelises äh, uudistemeedias, siis tuleb olla karmim. jah, andke mulle aega, loomulikult see on raske kuid mulle meeldib kujutleda, et ma olen ennegi raskes olukorras olnud. nii et lubage, ma kutsun kõigepealt osapooled kokku ja siis me uurime välja, milles on äh, asi. kas on mõtet äh, teha seda, mida oleme plaaninud, kas on mõni muu lahendus või on võimalik jõuda kompromissile? kuid igal juhul on vaja selget tulemust ja kui seda ei saa saavutada praeguste vahenditega, siis tuleb midagi muud välja mõelda, see on täiesti selge suur aitäh ja sõna saab proua Šaake. suur tänu teile tulemast, proua volinik. Te olete meile andnud väga selge visiooni. Teie käest on küsitud juba palju asju, te olete rääkinud tehnoloogiast, sellest, et on vaja uut kaasvat infrastruktuuri, suuremat meediapädevust ja arendada IKT tehnoloogiaid. mõned kiired on parlamendist välja läinud, mõned aga ka sisse tulnud, teiste sõnadega olen vestelnud kodanikega, kes soovivad, et äh, ma esitaksin teile küsimuse, see saabus mulle arvuti vahendusel kuulamise ajal. küsimus puudutab seda, et äh, te töötate koostöös väga paljude kolleegidega, sest teie portfellis on kokku pandud nii palju valdkondi. kas te teete koostööd ka Ashtoni või Fülleri või kellegi teisega, kes hakkab vastutama laienemise ja uute liikmesriikide eest, selleks, et tagada, et säilib sõnavabadus ka internetis ning kas selline sõnavabadus on osaks, päris osaks Euroopa Liidu poliitikas? aitäh, suur tänu selle küsimuse eest, Maak, kes sa selle meile saatsid. tegemist ei ole lihtsa küsimusega, kuid ma võin praegu südamepõhjast vastata seda, et ma teen, mis ma suudan. Cathy Ashton on samuti pühendunud sõnavabaduse kaitsmisele. nii et kindlasti me räägime sellest, me räägime sellest ka kolleegiga, kes hakkab vastutama laienemise eest. nii et hakkame tööle. portfelli kõige põnevam osa ju ongi see, et ta ühendab erinevaid valdkondi vähem aega kuluks pigem sellele, kui hakkaksime loetlema neid valdkondi, mis ei ole minu portfelli kokku toodud. ma ei, mul ei tulegi praegu ühtegi pähe, mida see üldse ei puudutaks. suur aitäh! mina esindan kultuurimeedia ja haridusega seotud komisjoni, siin on muidugi väga oluline osa ka kunstiliselt vabal eneseväljendusel see on seotud äh, selle infosisuga, mida me saame nüüd online'is jagada ja mille põhjal saab sündida uus sisu. kuidas te näete ette koostööd, kui teid ametisse nimetatakse, mida ma pean väga tõenäoliseks, äh, koostööd äh, meie kultuurikomisjoniga? ja milline on see koostöö just kultuurivaldkonnas, kui võtta arvesse kogu digitaal, digitaalset agendat? kõige tähtsam on see, et me selles valdkonnas kasutaksime kõiki võimalusi ja, ja lahendaksime kõik ülesanded. Te rääkisite haridusest. peaaegu alati on nii, et, et nooremad põlvkonnad mõtlevad edumeelsemalt, isegi võrreldes nendega, kes osalevad elukestvas õppes. ja seda arvestades oleks ju naeruväärne jätta kasutamata kõik olemasolevad võimalused. kultuuri abil on võimalik luua palju olukordi, millest kõik võidavad ja selle raames on võimalik käsitleda neid teemasid, millest te rääkisite. aga tähtis on ka see, mismoodi inimesed mõtlevad, nende mõtteviis. see seostub näiteks küberkuritegevusega ja me teame ka, et noored, kuigi mitte ainult nemad tegelikult ei tea, mida on võimalik teha nende eraeluliste andmetega, kui need jõuavad internetti. seetõttu on vaja paremat teavitamist, rohkem inimeste harimist. noortele tuleks selgelt öelda enne mõtle, siis postita. sest te loote sisu, mis jääb internetti, see valmistab mulle muret, väga sageli postitavad inimesed murettekitavat infot enda kohta. ja härra Haab, aitäh, ehm, härra esimees. ma tahtsin tagasi tulla teie portfelli põhisisu juurde, proua volinik. ehk siis eh, te peate looma väga konkurentsivõimelise telekommunikatsioonituru, mis meelitaks ligi rohkem investeeringuid. Te olete nii-öelda konkurentsi tšempion ja te olete alati kartmatult pistnud rinda erinevate probleemidega, mis puudutavad domineerivat positsiooni turul. kuid ma olen kindel, et te teate, et keskmine turuosa lairibaühenduse telekomi ettevõttes on nelikümmend viis protsenti ja see on püsinud muutumatuna viimased kolm aastat. ühel suurel turul on see osas viiskümmend seitse protsenti kas te jagate minu seisukohta, proua volinik, et nii kõrge turuosa tegelikult piirab investeerimist, eh, uusi investeeringuid ja konkurentsi ja mida te kavatsete teha? aitäh! Mm, see tähendab lihtsalt seda, et me peame neid olukordi väga hoolikalt ja väga rangelt jälgima. turul domineerimine ei ole iseenesest midagi sellist, mis on vastuvõetamatu kõik sõltub sellest, kuidas turul domineeriv ettevõte ennast üleval peab. ja tänaseni on minu portfellis olnud küsimused, mis paigutuvad üheaegselt nii ühte kui teise kategooriasse või siis ühte või teise. Need äh, suurettevõtted äh, tõesti on saanud enda kätte suure turuosa kui selline domineerimine muutub probleemiks, siis me tegeleme sellega, kuid kõigepealt on vaja endale selgeks teha faktid ja arvandmed. ja kõik on teretulnud neid esitama. aitäh, aga ma oskasin, ma lootsin, et te ikkagi, et te olete ikkagi natuke jõulisem, praegu te vastasite väga nõrgalt, võttes arvesse seda, kui, kui jõuline te olete muidu. mida te arvate funktsionaalsest eraldamisest, mida kasutatakse minu riigis ja ka riigis, mida teie tunnete kõige paremini, ehk siis Hollandis KPN, KPN on loomas avatud võrke selleks, et edendada nõudmist kõrge, suure kiirusega interneti järele. Te peaksite selle küsimusega rohkem tegelema see toob ju kaasa suuremaid investeeringuid ja edendab konkurentsi. mulle tundub, et me mõistame teineteist valesti, sest härra esimees, jah, muidugi olen ma tegelenud konkurentsiküsimustega. ma olen oma töö ära teinud, nagu öeldakse. aga mina või meie komisjonis ei ole nüüd otseselt rünnanud kedagi, kes on turul domineerivas positsioonis. me oleme väga läbipaistvalt mõista andnud, millal me tõesti alustame rünnakut ja millal me lihtsalt ütleme, et te peate kasutusele võtma teatavad parandusmeetmed või millal me oleme lihtsalt öelnud, ei, seda ei saa. funktsionaalne eraldatus, seda, ka sellega oleme tegelenud, nii et te võite olla kindlad, et kui me selle portfelli puhul leiame, et kuskil on mingi kuritarvitamine, siis me tõesti astume vahele. aitäh ja proua Korhola, palun. lugupeetud äh, proua volinikukandidaat, ka mina tervitan neid positiivseid kommentaare, seda, et te ütlesite, et me vajame ühtset digitaalturgu ja soovin esitada konkreetse küsimuse kas te toetate sõltumatut igal aastal uuendatavat digitaalse ühisturu tulemustabelit, kus hinnataks liikmesriike ning ka Euroopa Liitu vastavate majandusnäitajate ja regulatiivsete kriteeriumite alusel. ma pooldan kindlasti sellist ideed. andke mulle aega, küll mitte täna, et ma saaksin sellele natuke rohkem mõelda sest tulemustabelitega on mul kogemust. praegu, praeguses portfellis on olemas tulemustabel riigiabi kohta ning kinnitan teile, et kui inimesed alguses suhtusid sellesse reservatsiooniga, siis nüüd kõik pooldavad seda. nii et ma peaksin kõigepealt ähm, ma ei suuda küll kujutleda, et ka praegu võiks juhtuda nii, et inimesed ei, ei nõustu tulemustabeli mõttega. suur aitäh teile selle mõtte ja selle vastuse eest, aga milliseid äh, vahendeid võiks Euroopa Komisjon veel kasutusele võtta, et digitaalne ühisturg võimalikult kiiresti ja tõhusalt äh, toimima hakkaks? Te võite olla kindlad, et äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta programmis, mis on üks Euroopa Komisjoni eesmärke, et selles, et see programm, mis on nii-öelda Barroso lapsuke, et see programm sisaldabki ka digitaalset agendat. härra Barroso on, on väga veendunud, et ta soovib saavutada kindlaid eesmärke, meie soovime neid samuti saavutada koostöös teiega, koostöös liikmesriikidega, koostöös kõigi nendega, kes on selle tööga seotud, regulatiivasutused liikmesriikides ja kõik teised. nii me selle eesmärgi täidamegi. palju tänu. Äh, proua Padia Ikutše, palun. aitäh, esimees. Äh, proua Kruus, ma olen siin teist vasakul. oma sissejuhatavas sõnavõtus te rääkisite sellest, et äh, internet peab olema kodanike käsutuses. me oleme liikunud uude internetiajastusse, kus ei ole lihtsalt võimalik omavahel ühendusse viia kodanikud kodanikega ja esemed esemetega. Ähm, kas te, kas te olete kursis selle nii-öelda esemete interneti äh, küsimusega ja, ja probleemiga äh, kuidas eh, on tekkinud probleeme sellega, et eh, eraelu puutumatus tagada, eh, kuidas, kuidas te kavatsete käituda selleks, et seda puutumatust kaitsta? see on üks nendest küsimustest, mille vastu on väga huvi, kõrgelt huvi tundnud Vivian Reding ja ma olen kindel, et meie kahe koostöös me suudame siin midagi ära teha, kui me asja võtame iseenesestmõistetavana, siis eh, selline lähenemine, selline suhtumine oleks täiesti vale. kahjuks ei ole esinejal mikrofoni. kas te usute, et õige oleks viia läbi üksikasjalik uuring äh, et oleks kindel, et olemasolev seadusandlus tagab kodanike turvalisuse. enne kui me langetame otsusse, püüdkem teostada järelevalvet selleks, et teada saada, kas tõesti probleem on olemas ja kas seda probleemi on võimalik lahendada ühel või teisel viisil. nii et igal juhul arvestada tuleb sellega, et antud küsimusega tegeleb väga tõsiselt ka Vivian Reding palju tänu. härra Kruus, palun. austatud volinikukandidaat, ma usun, et ähm, see portfell võtab aluseks ehm, nii lähimuspõhimõte kui jätkusuutliku arengu aspektid, sest selle ulatus ja, ja, ja see ehm, mõõde, kui laialdaselt ehm, puudutab digitaalarengu kõiki aspekte, siis mina tahaksin esitada küsimuse lairiba interneti kohta, kuidas seda saavutada just kõige äärepoolsematel aladel, maapiirkondades, kus on suuri vahesid ja, ja, ja suuri erinevusi on ka liikmesriikide, erinevate liikmesriikide vahel, kuna internetile juurdepääs on erinevatel liikmesriikidel välja arendatud väga erineval tasandil ja, ja millist riigiabi, abi on siis lubatud kasutada selleks, et äh, seda arendada? Äh, viimatised äh, riigiabi suunised annavad selge vastuse lairibaühenduse kohta. ilmselt tuleb rohkem infot siin liikmesriikidele jagada võimaluste kohta. kui komisjon väga tõsiselt ütleb, et aastal kaks tuhat kolmteist peab ähm, lairibaühendusega olema kaetud äh, saja, sada protsenti, siis on siin veel väga palju tööd ära teha. rahalisi aspekte on võimalik lahendada kättesaadavaks tehtud äh, vahendite kaudu. minu lähenemine on äh, selles küsimuses teada ma olen aru saanud, et äh, parlamendil on äh, väga kahju, et, et, äh, et liikmesriigid ei ole rohkem kättesaadavaks tehtud vahendeid kasutanud, nii et seda tegevust tuleb kiirendada ja teavitamise kaudu peab info jõudma kodanikeni ja, ja siin äh, me ei räägi ainult jätkusuutlikkusest, vaid ka e-kaubandusest e, e-tervisest e, e-haridusest ja nii edasi. kõik need teemad on siin kaetud. ja, ja nii palju, kui mina tean, siis mõningates liikmesriikides on juba näidatud üles ka huvi koostöö vastu aitäh! samuti tahaksin teie käest küsida e, seda, et selles osas, mis puudutab e-tervist, kas e, te peate vastavat e, programmi samuti võimaluseks selleks, et üle saada kultuurilistest erinevustest? ja tõesti, ma loodan, et et äh, see e-tervise programm, äh, et äh, siin asi ei jääks pooleli, pooleli piiridele, et piirid ei oleks takistuseks. et, et see leiaks piirideülest rakendamist. aga ma, ma ilmselt liiga tihti nüüd viitan sellele artiklile, mis kirjutati Taani kohta. igal juhul, kui me oleme edukad selliste projektidega, siis eh, nii nagu hollandlased ütlevad, me saame tabada kaks kärbest ühe hoobiga. nii et, eh, et me saame nii-öelda kaks probleemi korraga ära lahendada. näiteks eh, anname vanematele inimestele võimaluse elada iseseisvalt oma kodus, aga samuti anname võimaluse eh, seda teha kulusid kokku hoides, eh, mida kõike tõestab Taani näide. ja rääkides maapiirkondadest, ka seal on see suureks võimaluseks. nii et eh, saades inspiratsiooni sellistest näidetest, õppides üksteiselt, oli mul tõesti väga uhke lugeda, et Ameerika Ühendriigid äh, püüavad õppida mm, Taanilt, nii et äh, püüdkem äh, rohkem selliseid näiteid ellu viia ja omavahel koostööd teha, omavahel Euroopas süsteeme siduda. härra Švab, palun. austatud volinikukandidaat kõigepealt ma tahaksin öelda, et ma olen nimetlenud teie tööd, mida te olete teinud viimase viie aasta jooksul, te olete olnud karm, samas te olete väga targalt käitunud. aga mingem nüüd konkreetsete küsimuste juurde. härra Rubik küsis selle kohta, et mis, mida te kavatsete teha siis, kui rändluse ettepanekuid ei hakka tööle näiteks kui see määrus, mis meil ähm, olemas on, kui see ei oma sellist mõju, mida temalt oodatakse, kas te tulete välja siis uue määrusega, uue ettepanekuga? osapooled peavad teadma, et ma olen väga huvitatud äh, tulemustest, nende kokkulepete tulemustest, äh, mis sõlmiti siis äh, komisjoni, parlamendi ja tarbijate vahel. seda kokkulepet kõik osapooled omal ajal toetasid, ka need osapooled, kes teenust pakuvad. selge peab olema see, et siin ei tohi olla mingeid vääritimõistmisi. kui te nii-öelda oma ülesannet ei täida, siis, siis sellega äh, keegi ei lepi. nii et ma usun, et, et see rändlusprobleem ei jää meile siin igavesti. mul on loomulikult väga kahju, et osapooled ei saanud aru sellest, et konkurent, konkureerival turul on võimalik väga edukalt ära elada, investeeringutest on võimalik väga edukalt kasu saada. nii et need võimalused on olemas ja, ja peab olema ka pakutud võimalus eh, küsida sellist hinda, mis eh, sisaldab ka teatud eh, pakkumise nõudluse mm, riski preemiat, nii et ma olen täiesti kindel, et et tegemist ei ole küsimusega, et nüüd, kui meil on uus volinik, siis see küsimus ära unustatakse. ei, nii see ei ole nii et see oli siis eh, eh, nii umbes jah ja ei vastus, võib-olla jah, eh, aga võib-olla ka ei. nii et te ilmselt ei taha siis seda uut määrust, aga nüüd minu teine küsimus, kas te usute õigemini, mida teie ütlete reguleerivatele asutustele või millist nõu te annate, kuna teil uut määrust ei ole, siis te lihtsalt soov-, loodate, et turud toimivad ja seatud eesmärgid saavutatakse ei, minu vastus ei ole jah ja ei. ma usaldan osapooli senikaua, kui nad on saatnud välja selge signaali, et neid usaldada ei saa. antud juhtumil sõlmiti kokkulepe ja, ja tuleb tõestada, et hinnatase erinevates kategooriates ei ole piisav, seda võib saada siis ka komisjon või komisjon, parlament või, või tarbijad. sellist signaali ei saadetud ja asi lahendati ära ja seda ka kahel korral. ja ma endiselt usun, et osapooltel peab olema komisjoni usaldus ja Nad peavad tõestama, et nad on nii-öelda signaali kätte saanud, kui meie oleme usaldusväärsed oma tegemistes, siis eh, kõik osapooled peavad vastama samaga. meil on ka muidugi vahearuanne tulemas, lõpparuanne, kus tuuakse välja kõik eh, tagajärjed ja järeldused, nii et eh, aega on meil asja omavahel arutada osapooltega palju tänu. ja nüüd õiguskomisjoni nimel proua Kälo. palju tänu esimees, austatud volinikukandidaat, minul on üks küsimus õiguskomisjoni nimel, mida ma täna siin esindan ja kellega teil kindlasti tuleb äh, hakata tegema koostööd võtmeküsimustes digitiseerimise küsimus, milline saab olema teie põhistrateegia, kui te tahate luua ühtset turgu mm, eh, digitaalsele infosisule ja eriti milliseid seadusandlikke ettepanekuid on teil kavas esitada antud valdkonnas? ja kas te leiate, et selles valdkonnas on vaja eh, nii-öelda eh, tähelepanu pöörata mm, internetiteenuse pakkujatele, ettevõtjatele, eh, kas neid on vaja nii-öelda eh, liistule tõmmata, kui nad illegaalselt kasutavad eh, sellist infosisu, mis, mis kuulub autoriõigusega kaitstava omandi alla. Anyhow um,, illegality is mingi ebaseaduslik tegevus ei ole kindlasti aktsepteeritav. senikaua, kui midagi on eba, on see vastuolus seadusega. rääkides loovusest, siis siin me peame võtma täpselt sama või isegi tõsisema lähenemise. looval turul, loovteoste turul tuleb tagada tasakaal selle vahel, mida pakutakse ja mida tuleb selle eest maksta. enamikel juhtudel e, tuleb e, seda reguleerida nii-öelda seadustega, aga samas e, tehes tihedat koostööd teie komisjoniga. nii et kui selline vajadus kerkib esile, siis tuleb meil sellega arvestada loomulikult enamus osapooli selles mängus on ülemäärase reguleerimise vastu, aga kui see annab läbipaistvust ja selgust juurde, siis me peame seda teed siiski minema. lisaküsimus? aitäh, mul on veel üks küsimus. millised Äh, finantseerimisvõimalused on äh, kasutada selleks, et arendada Europeanat? ja kas äh, siin võiks mingi kokkulepet sõlmida Google'iga? mina oleksin konkurentsireeglite vastu, sest ka Google aktiivselt tegutseb sellel turul ja mina siiralt usun konkurentsi, mis annab inimestele, organisatsioonidele, osapooltele nii-öelda tuule tiibadesse. olles seda nüüd öelnud, siis Europeana puhul on tõesti tegemist suurepärase algatusega, minu arvates on see alles algusfaasis, sellega me nii-öelda seisame hea oma mineviku eest, aga me peame jätkama tööd ja siin me seisame silmitsi uue küsimusega. küsimus ei ole ainult nendes teostes, kelle autor ei ole teada, vaid eh, taas kerkib autoriõiguse küsimus siin esile ja lubage mul siis läheneda nii-öelda positiivselt asjale. mina leian, e, et suureks väljakutseks on see, et Google tegutseb antud sektoris väga aktiivselt ja me peame pöörama tähelepanu ka sellele, et asi toimub inglise keeles ja kui meie tahame alles jätta kõik meie erinevad kultuurid meie erinevates keeltes, meie ajaloo, kultuuri, siis me peame sellest äh, äh, ringist välja murdma, vastasel korral nemad lähevad ette ja teatud tegevused ja algatused ja loomulikult me ei saa äh, neid sellepärast, sellest süüdistada, aga meie ise peame hoidma europeanat oma tähelepanu keskpunktis, me peame muidugi arutama, rääkima läbi teiste osapooltega seda, et, et me ei lepi sellega, et europeana on ainult see, mis ta praegu on, vaid see peab pidevalt laienema ja arenema. kolleeg Hatšimarkakis, palun. suur tänu, suur tänu, proua volinikukandidaat, teie suurepäraste vastutes siiamaani. digitaalne meedia ja selle mõju digita-, kogu meediamaastikul on suur, inimesed tahavad rohkem äh, digitaalset ja tahavad rohkem igasugu asju, aga vähem tahavad endale, tahavad öö, äh, osta teenust öö, ja probleemiks on see, et äh, reklaamitulu reguleeritakse üha rohkem Euroopas, ehkki see on tegelikult öö, üks äh, vabaduse kaasmõjusid, äh, siis äh, on see siiski väga reguleeritud, viiskümmend protsenti reklaamituludest on tegelikult Google'i kätes. kas teie arvate, et selle tulemusena meedia mitmekülgsus satub ohtu, sellepärast et ilma tuluta ei saa ju tegelikult ka sisu toota? mis oleks teie ettepanek selle olukorra muutmiseks? igal juhul me peaksime olema teadlikud sellest, et et äh, meie äh, pooldamine siin ei puu-, ei äh, mõjuta midagi. meedia pluralismiga me saame tegelikult tegeleda. ja me teame, et meil pluralism on seotud sõnavabadusega, meie kultuuri ja demokraatiaga ja ma võin ainult korrata eelmise aasta oktoobri deklaratsiooni sõnavabaduse ja infovabaduse kohta. minule aga on inspiratsiooni allikaks asjaolu, et pärast kogemusi seoses Hiinaga on, tuleb saavutada tasakaal sõnavabaduse ja teiste põhivabaduste vahel, nagu näiteks äh, alaealiste kaitse, inimväärikuse kaitse, mis on ka üks asjaolusid, mis äh, selles arutelus ei tohiks kahe silma vahele jääda. ja ma arvan, kui me võtame näiteks äh, alaealiste kaitse õigusaktid, meil on vaja ka eraelu puutumatuse õiguse, äh, puutumatuse kaitset, äh, me peame seda arvesse võtma, kui me äh, käsitleme sisu ja aga meediapluralism on minu jaoks positiivne nii-öelda kroonijuveel, mida me peaksime kaitsma. Also ich freue mich, dass wir dann eine Debatte auch über Werbeverbote vielleicht auch in Ihrem Portfolio führen jah, kui me, me rääk-, me, kui me räägiksime siin keeldudest reklaamide puhul, siis te ütlesite, et informatsiooni, online äh, informatsiooni kasutatakse ka väga delikaatsetes valdkondades, väga haavatavates valdkondades äh, nagu tervishoid. inimesed äh, saavad informatsiooni oma tervise kohta, ravimite kohta internetist ja nad usuvad üha rohkem valesid äh, valeinfot ja saavad valeinformatsiooni ja kas, äh, mida te arvate online sisu sertifitseerimisest? on üsna oluline selle küsimusega tegeleda, sellepärast et võltstooted äh, ei ole vastu võetud ühelgi moel, aga iseäranis äh, siis, kui nad on soet-, seotud terviseküsimustega ja võivad osutuda ohtlikuks, sellisel juhul tuleb meil tegutseda. suur tänu ja kolleeg Ivo Pellet suur tänu, härra esimees. ja ma esitaksin veel ühe küsimuse äh, nüüd siin äh, hollandi keeles, ma istun siin, palun. ja ma siis äh, esitan veel ühe küsimuse hollandi keeles, nagu öeldud. Te rääkisite siin online sisust, see pakub ka mulle huvi. ka intellektuaalomandi kaitse on üks võimalikke Äh, võimalikke lahendusi, mis aitaks tagada äh, tootjatele tulu, äh, samuti ka interneti abonomendid. loomulikult internetitootjatel on kulud ja oluline on see, kuidas me ots otsaga kokku tuleme um,. Ähm, I am hesitating, so um, ik, ik aarzel. Um, ik um, ben het met u eens dat het een stukje oplossing zou kunnen geven. En dat... jah. ma mõtlen, milline oleks parem lahendus. me peame lahendusvõimalusi põhjalikumalt uurima. me peame mõistma, et äh, et igasugu uusi lõivusid äh, tuleb õiges suunas juhtida, aga võib-olla oleks äh, selline lõivude idee üks äh, võimalus lahenduse leidmiseks. väga huvitav. sellega me saame järgnevate nädalate, kuude jooksul veel töötada. üks täiendav küsimus, Euroopa Parlament on korduvalt selgelt välja öelnud, et me ei taha, et internetikasutajad äh, internetist äh, nii-öelda välja visatakse, äh, et nende internetiühendus katkestatakse ja võib-olla siin oleks võimalik rakendada järkjärgulist lähenemist tarbija jaoks. tarbija ma allalaadimiskiiruse piirates, mitte niiviisi, et lihtsalt allalaadimiste puhul kogu internetiühendus katkestada. jah. kõigepealt ma tahaksin selle küsimuse vastuseks öelda, et pärast arutelusid ma kuulasin teie arutelusid. ja muudatusettepanekutes selles valdkonnas, mis olid väga, iseäranis muudatusettepanek sada kolmkümmend üheksa mis peaks tagama juurdepääsuõiguse ja küsimus on ainult see, kuidas seda tuleb praktikas äh, vormida peab kaaluma, kas see on hea lahendus. igasugused arengud on positiivsed ja siis äh, katkestati kõneleja mikrofon. De neiging is om te zeggen van laten we vooral heel voorzichtig zijn, want om, om dat dan te introduceren. ja oma lahendustes peame me olema ettevaatlikud. muudatusettepanek sada kolmkümmend üheksa. ma tean, kui palju higi ja pisaraid see on maksnud ja ka arutelusid nõukoguga ja ma kardan, et me oleme siin üsna libedal jääl selle küsimuse vallas. suur tänu. ja te rääkisite konkurentsiõigusest ja tarbijatest ja ettevõtetest ja esimesest detsembrist alates kehtib Lissaboni lepe. Lissaboni leppes on rõhutatud, et kodanikud peaksid rohkem osalema otsustusprotsessides Euroopa Liidus. viimase paari aasta jooksul on komisjon palju ära teinud selleks, et tagada, et toimub äh, interneti tasandil nii-öelda e-osalus kodanike poolt ja mind huvitab see, mida kavatsete teie teha selleks, et äh, selle strateegiaga jätkata tööd ja aidata Euroopal muutuda avatumamaks ja et oleks vähem küsimärke. nii nagu teie pross näiteks. ja iseäranis, mis puudutab Euroopa poliitikaid, nii et kogu Euroopa küsimus oleks avatum. Absolute um, um, um, yes, we jah, äh, ma vastaksin sellele äh, täie rinnaga jah, me jätkame seda tööd selles vallas äh, ja ma otsin ingliskeelset tõlget sõnale, mis mu peas siin on. Ja, was möchten Sie konkret äh, in diesem Bereich unternehmen? Äh, es aga mis oleksid teie konkreetsed plaanid äh, kodanike osaluse edendamiseks ja samuti ka kui kodanikel on juurdepääs õigusaktidele, siis peab olema äh, nii puutumatuse pool äh, ühelt poolt oluline eraelu puutumatus ja siis teiselt poolt peab olema reageering institutsiooni poolt. kas teil on midagi konkreetselt plaanis? kui me siin teeme ettepaneku lairiba kat-, ühenduseks äh, saja protsendi ulatuses ja kui me teeme ettepaneku, et selline idee rakendatakse ellu kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks, siis ma arvan, et äh, see äh, toob kaasa suure potentsiaali tarbijatele ja me ei taha, et see tegemist oleks ainult ühepoolse liiklusega, me tahame, et tarbijad teaksid, et selline võimalus on olemas, millised äh, on selle mõjud äh, nende äh, igapäevaelule ja et see on väga positiivne äh, osa nende igapäevaelust, ühendatusest, see mõjutab ka nende tööelu ja see mõjutab kõigi nende elu, kes ei olnud veel sellistest võimalustest teadlikud. suur tänu ja Angeelika Niibla. suur tänu, härra esimees proua volinikukandidaat, ma kuulasin tänast arutelu väga tähelepanelikult ja minu jaoks on mitmeid tahtiseid küsimusi ja äh, väga konkreetseid vastuseid ei olnud. ma kirjutasin siia äh, üles mõned märkmed, kas on olemas äh, rändlus kolm ettepanekut, ma ei kuulnud isegi ma ei kuulnud jah, et ega ei, ega tegelikult mitte midagi ja siis mida te kavatsete teha, et tagada netineutraalsust ja kaitsta Äh, rahvusvaheliselt meie suure töö ja vaevaga välja töötatud kompromissi telekommunikatsioonipaketi vallas proua Trautmanniga internetivabaduste tagamiseks. Äh, mida te teete selleks, et äh, kaitsta sisu, interneti sisu, kuidas te kavatsete kaitsta sõnavabadust ja mis toimub sageduspoliitika valdkonnas? kõikides nendes küsimustes, te olete meie ees olnud nii palju, aga ma ei, siiski ei ole mulle muljet jäänud konkreetselt, millises suunas te kavatsete liikuda. nii et minu kolleeg on, minu küsimus on selline, mida üks kolleeg juba mainis Inte lairiba võrgustike laiendamine, mida konkreetselt te kavatsete teha, millised on teie algatused selleks, et Euroopas tõsiselt sammuke edasi liikuda? There, there seems to be quite a, a tough misunderstanding when we are paistab, et äh, siin on üsna suur arusaamatus, äh, kui me nüüd räägime rändusest Vivian Redingu ja teiega oleme me rääkinud, et meil peaks olema vaheülearuanne, mis peaks toimuma sel suvel, siis aasta hiljem tuleks läbi viia lõpparuanne, äh, lõppraport ja nii palju, kui mina olen aru saanud, siis äh, te tahate, et selle raporti jaoks on äh, ülevaatamise, ülevaatamine ja raport oluline, äh, sellepärast et see mõjutab meie poliitikat. kui ma räägin äh, rändlus kolmest, kui ma ütlen, et rändlus kolm tuleb, siis ma ei eelda, et et osalised saavad meie, teie ja komisjoni sõnumit. see praegusel hetkel me peame endiselt tegelema andmeküsimusega, aga osaliselt ka tekstisõnumite küsimustega, nii et äh, me ei tea täpselt, kuhu me välja jõuame sellega kahe tuhande üheteistkümnenda aasta suveks kahe tuhande üheteistkümnenda aasta suvel äh, jõuame me teie ja komisjoni äh, otsuste lõpptulemuseni. ja seetõttu ma arvan, et ei saa küsida minult, et ei saa nõuda minult, et ma kuulutaksin siin välja mingisuguse rändlus kolme praegusel hetkel. see ei ole võimalik. ma suhtun positiivselt sellesse nii kaua, kui äh, ei ole mingisuguseid konkreetseid tulemusi, mis äh, näitaksid mulle, et me ei äh, saa osapooltega mingi kokkuleppeni. kui äh, me kavatseme seda teha äh, ja kui järeldused seda nõuavad, siis ma kavatsen ka tegutseda. netineutraalsus, netineutraalsuse osas on ainult üks vastus, jah, ma toetan seda kahel käel täie rinnaga ja ma mainisin seda juba varem teile, netineutraalsuse juurde panin ma oma väikeses raportis ka väikese südamekese see on minu südameküsimus, siis interneti sisu, interneti sisu osas me peaksime olema väga äh, teadlikud sellest, mis on ohtlik. sõnavabadus on väga oluline, interneti sisu äh, puhul äh, jah, ma, te ilmselt üllataks, kui ma ei oleks sõnavabaduse pooldaja. see oleks minu olemuse vastane. aga kui sisu ei ole kooskõlas meie põhimõtetega seoses alaealiste kaitsega ja sellega, mis meie arvates on, peaks alaealistele olema äh, näidatav ja kui äh, internet on kooskõlas inimväärikuse põhivõtetega, siis me ei tohi sinna sekkuda. Äh, lairiba, toetan seda sajaprotsendiliselt, ma tean, et ma võtan endale riski, kui ma praegu seda ütlen ja kui ma, ja mis ajakavasse puutub, siis äh, kui te toetate mind, äh, siis võite mulle öelda, äh, koputada minu uksele ja öelda, et ja öelda, et näete, meil on siin teie sõna, et te tegutsete sajaprotsendiliselt selle nimel. ma võtan siin riski, aga ma võtan seda täiesti teadlikult äh, sellest, äh, olles teadlast teadlik sellest, et see on, mida Euroopa vajab. ja jällegi täiendav küsimus äh,, minu küsimus. ma oletasin oma küsimuses äh, pisut, aga ma tahaksin, tahaksin oma küsimuses öelda, et mis, kui analüüs näitab, et et äh, turg ei toimi, mida te siis teeksite? Te tegutsete, ütlesite, kuidas te tegutseksite? lairiba infrastruktuuri laiendamine, volinikukandidaat oma varasemas vastutusvaldkonnas. suhtusite te ettevõtetesse rangelt ja tegite seda edukalt. ja nüüd ei ole teie käsutuses konkurentsivoliniku äh, tööriistad, milliseid meetmeid kavatsete te laiendada selleks, et lairiba infrastruktuuri laiendada, teil on vaja globaalseid tegijaid selleks, et investeerida, millised, milliseid, milliste vahenditega kavatsete te neid mõjutada? Roaming conclusion rändluse järeldused lõppraportis kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. ütleme, et tulemused on väga negatiivsed, katastroofilised ja sellisel juhul turuosalised peaksid teadma, et meie asume tegutsema ja me teeme seda äh, rändlus kolm paketi näol. aga mina suhtun äh, oma sellesse küsimusse positiivselt ja loomulikult äh, see sõltub sellest, millised on lõppraporti järeldused kujutame, kui me kujutame ette, et mõned osad sellest või kogu raport ei ole äh, positiivsed, äh, siis ma loomulikult uurin, millised on konkreetsed probleemid ja millised on äh, sobivad lahendused ja milliseid lahendusi tuleb meil rakendada kelle abil, selleks et lõpuks me jõuaksime sellesse punkti, mida me kõik tahame näha, nimelt seda, et tarbija maksab teenuse eest, aga ei maksa liialdatult, vaid otse vastupidi, et tarbija maksab teenuse eest Mm, õigustatult põhjendatud hinda. ja see on siis äh, selle raporti äh, lõpptulemus, äh, kui te mainisite mulle, et konkurentsivolinik muuks olemine on teistsugune kui selle portfelli äh, kaitsmine ja räägite siin äh, instrumentidest, siis ma olen nõus, et meil on erinevad instrumendid, aga ärge alahinnakem olukorda. konkurentsipolinikuna ei äh, pidanud ma ainult meelitama ega piitsa rakendama, vaid äh, ma pidin ka ühendama erinevaid äh, küsimusi ja jõudma äh, tulemusteni ka olukordades, kus ei olnud mingisuguseid konkreetseid tööriistu, vaid me pidime ainult läbirääkimiste läbi tulemuseni jõudma ja kui on õiged argumendid, siis kui lõppkokkuvõttes enamus juhtudel liigutakse õiges suunas ja ma arvan, et see on ka siinkohal võimalik. ja nüüd äh, kolleeg Merkis, palun. proua Kross, äh, lõpetuseks äh, minu küsimus. mul on üks, meie fraktsioonil on üks suur mure. Teie sotsiaalne äh, mõtteviis, te räägite võrdsetest tingimustest ettevõtetele, tehnika, eeskirjad Äh, aga te ei räägi mitte kunagi inimestest, te ei räägi töökohtadest. Te ei räägi ka nendest võimalustest, mida teie portfell annab äh, majanduskriisist väljapääsemiseks. ja siis teine küsimus, mis peaks olema üsna lihtne küsimus, millal kavatsete te lõpetada Microsofti äh, Äh, Microsofti äh, käitumise Euroopa Komisjonis, nii nagu seda on tehtud väljaspool. Aware, but um, that isn't coming through and um, that I regret. I'm... Äh, mul on väga kahju, kui minu jutust jäi selline mulje, ma olen täitsa teadlik sellest, et oma algsest, algsetes kommentaarides ütlesin, et digitaalne areng on mõeldud kodanikele, Euroopa tarbijatele ja see on minu lähtepunkt. ja järgmine, järgmiseks püüdsin ma illustreerida seda erinevate teemadega, mille abil saab kogu digitaalset arengut ja selle digitaalse arenguprogrammi Äh, tarbija huvideks ümber äh, vormida. ma tõin, rääkisin siin näiteks Taani näitest jälle. üks, see on üks suurepärane näite, äh, vanurid, ma puudutasin ka vanurite küsimust, ma ütlesin, et olgem teadlikud, et selle, see võib olla äärmiselt oluline vananevatele inimestele, kes eelistavad elada omaette ja mitte vanuritele ehitatud majas äh, vanu või vanadekodus ja kui meil on olemas infrastruktuur, millest lähtuvalt nende eriliste olusid äh, aremak-, paremaks muuta, äh, siis äh, jah, ma ju olen kõiki neid inimestega seotud küsimusi puudutanud, äh, härra esimees, mida muud ma võiksin teha selleks, et selgitada minu suhtumist? Te võite mind süüdistada paljuski, aga ka selle portfelli puhul, mis mul on praegu konkurentsivoliniku portfelli puhul, arvan ma, et ma olen mu edukalt suutnud tavalistele inimestele tänaval äh, anda edasi oma arvamused, ma olen äh, suutnud selgitada inimestele, kes tänaval või poes küsivad mult, milles äh, minu töö seisneb ja kuidas see on ja väga paljud inimesed nüüd teavad, et konkurentsipoliitika on mõeldud lõppkokkuvõttes ju tegelikult tarbija huvide kaitsmiseks. töökohad, jah, me räägime siin majandusest, me räägime töökohtadest ja ma mainisin äh, neid töökohti ja majandust ja väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid. nii et äh, mul on äh, pisut kurb meel, et minu sõnum teieni ei jõudnud, aga ma olen tänulik teie sekkumise eest ja ma loodan nüüd, et alguses ja lõpus on mul õnnestunud öelda teile, et digitaalne agenda, digitaalne areng on inimeste jaoks ja, ja see on see, mida kodanikud Euroopalt tahavad. suur tänu. Äh, väga hea, kui on inimesed teie poliitika äh, tähelepanu keskmes, inimesed peavad tulema kõigepealt ja siis pärast teised eh, ettevõtted ja nii edasi, võrdsed töötingimused, need on kõik väga olulised, aga meie jaoks on oluline, milline, millised perspektiivid avanevad inimestele ja kultuurile nii et palun, teil on nüüd võimalus vastata ka minu teisele küsimusele. suur tänu! Te saate valesti aru, kui arvate, et ma äriettevõtetest rääkides ei räägi inimestest, ka ettevõtete puhul on tegemist inimestega. ettevõtted ei ole midagi abstraktset, see, ettevõtted on ju tegelikult töökohad, tööhõive, tööhõivega on seotud jällegi pered, kes sellest tööhõivest elavad ja kes on sellest sõltuvad. ja seega võite öelda, et minu jaoks on inimesed keskel, kesksel kohal seal ja muidu ma ei oleks muidu ma ei tegelekski poliitikaga. Microsofti osas selle küsimuse me tõstatame. me ei saa leppida sellega, et äh, meie sõnad äh, ei tõlgendu ümber meie praktikaks äh, ka Microsofti küsimuses. võite olla päris kindlad, et open source näiteks saab olema meie põhimõtteks ka Euroopa institutsioonides. suur tänu ja nüüd on siis kõik küsimused leidnud lahenduse, me oleme saanud vastuse nendele küsimustele. ja lõpetame küsimuste vooru ja vastavalt meie eeskirjadele lõpetuseks proua Kruusil on võimalus äh, veel tutvustada oma seisukohta viie minuti raames, kui ta seda soovib. ja siis lõpetame tänase kuulamise. palun, proua Kross. lugupeetud härra esimees, mul on väga hea meel, et mul on veel kord võimalik sõna võtta. selleks, et digitaalarengu ajakava äh, agendat edendada, on meil vaja kohandada mõtteviis. nii et suur aitäh teile, härra esimees, ja kõigile liikmetele, kes siin viibivad, teie mõtete eest Euroopa sotsiaalne mudel on ristel, me peame leidma uusi meetodeid selleks, et edendada majanduskasvu ja aidata oma inimesi. inimesed ja ka ettevõtted vaatavad meie suunas. Nad loodavad, et just meie teeme nende elu natukenegi lihtsamaks ja natukenegi paremaks. kuid me võiksime teha rohkemgi kui natuke digitaalne agenda, nagu te väga hästi teate, on edu võti. meie ülesanne on keeruline ja seda tuleb lahendada kiiresti, aga kui me saame teie toetuse ja saame teha teiega koostööd, teie Euroopa Parlamendi liikmetega, siis on järgmise viie aasta jooksul võimalik ähm, saavutada suuri asju. seda muidugi juhul, kui mind kinnitatakse digitaalarengu volinikuks siis kavatsen ma kindlasti ära kasutada Euroopa tugevust. kui mind kinnitatakse voliniku ametikohale, siis minus peituv realist ei unusta kunagi, et me ei tohi hetkekski seisatuda ja kui mind ametisse kinnitatakse, ei, ei unusta pragmaatik minus mitte kunagi, et me peame kuulama neid, kellel on häid ideid digitaalse agenda arendamiseks. ning ma tuletan nüüd meile meelde, põhiasju, kõigepealt teadusuuringud ja innovatsioon, infrastruktuur, turvalisus, ähm, ligipääs internetile, koostalitlusvõime ja avatud äh, standardid ning ka digitaalne ühisturg, need on siis kuus äh, kõige tähtsamat asja. me püüame selle poole, et me oleksime maailma majanduses võimalikult äh, konkurentsivõimelised, see toob Euroopasse uusi töökohti ja uut majanduskasvu me peame endalt küsima, miks on asjad nii ähm,, nagu nad on. samas võime me ka unistada asjadest, mida praegu ei ole ja küsida endalt, miks mitte. Äh, selle kuulsa tsitaadi autoril on täiesti õigus. me võime endalt küsida, miks mitte, me võime äh, tuua Euroopasse muutust, kui te mind toetate. ma tänan teid teie tänase toetuse eest ja tänan tulevase toetuse eest tõelise Euroopa digitaalse agenda edastamisel. suur tänu! suur aitäh ka teile, proua Kruus! suur aitäh nende vastuste eest, selle eest, et te siin viibisite, kogu selle jõupingutuse eest, suur aitäh ka kõigile kolleegidele, kes küsimusi esitasid, sellega on kuulamine ametlikult lõppenud, kuid koordinaatorid kohtuvad kell kakskümmend null null kokkulepitud kohas, kus me tööd jätkame. austatud kolleegid, ma soovin teile ilusat õhtut!